would have thought so. Okay, colleagues. Can I... kallid kolleegid. hakkame ka koosolekuga pihta. nagu te teate, me oleme siin saanud kaks eesistuja esindajat ühe hinnaga täna. Kreeka eesistumisega on tegemist ju kreeklastel on kaks nii erinevat ministeeriumit laevanduse, merenduse kohta ja infrastruktuuri ja transpordi kohta. laevanduse, merenduse ning Egeuse merd puudutavate küsimuste minister äh, härra Varvi Tsiotis on täna meie ees ja pärast seda esineb meile Kreeka infrastruktuuri ja transpordi ning andmeside aseminister Mikailis Papandopoulos. kõigepealt äh, härra Miltiadis Varvitsiotis. nagu ma ütlesin, tema vastutusala on laevandus, merendus ja Egeuse merd puudutavad küsimused. ja te olete äh, Ateena ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud, seejärel Harvardi ülikoolis õppinud rahvusvahelisi, rahvusvaheliste uuringu- ja nüüd siis kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast olete te laevanduse valdkonna minister, palun, teil on sõna härra, härra Parvitsiotis, palun. suur tänu, härra esimees, kallis Brian, mul on väga hea meel täna siin teie ees olla, te teate, et Kreeka eesistumine sai alguse väga raskel ajaperioodil, meil on nii majanduskriis, ja samal ajal ka Euroopa Parlament teeb väga tähtsat tööd. ja teie ametiperiood on ka kohe lõppemas ning seetõttu tuleb meil kiirustada selleks, et pooleliolevad küsimused kõik läbi võtta. kuid ma arvan, et väga paljud küsimused on viimastel aastatel kuju võtnud ja suure tõenäosusega äh, õnnestub meil nüüd ka tõesti vilju lõigata sellest tööst. kõigepealt nii isiklikult kui ka eesistujana soovin teile kinnitada, et me soovime teha parlamendiga koostööd ja meie usume, et parlamendi töö ning kõik need äh, parlamendisaadikute tehtud äh, kommentaarid ettevalmistavates õigusloomelistes projektides on tähtsad selleks, et leida ühist seisukohta nõukogus. parlamendisaadikute märkustega tuleks alati arvestada, neid tuleks võtta tõsiselt, sellepärast et nad peegeldavad äh, erinevate seisukohtade erinevaid aspekte alustuseks tahaksin paari sõnaga rääkida sellest, miks meil on siin äh, kaks inimest äh, transpordikomisjoni ees, mina ja minu kolleeg Riso Helis. Te teate, et Kreeka on olnud traditsiooniliselt laevariik ja mereriik. me asume mere ääres meie majanduse arengu jaoks on meri väga tähtis ja ka meie kultuuri jaoks on meri väga tähtis. sellepärast on meil ka eraldi minister, mis tegeleb äh, merendusküsimustega, laevandusküsimustega, mis on väga tähtis nii Kreeka kui ka Euroopa majanduse jaoks. üheksakümmend protsenti samuti äh, Euroopa kaubandusest on merekaubandus, tõesti suur osa ressurssidest jõuab Euroopasse mere kaudu ning ka meie impordi ja ekspordivoogudest suurem osa äh, jõuab siia või läheb siit välja mere kaudu. Kreekal on üks suuremaid laevastikke ja sellepärast on väga tähtis tegeleda eriti just merekaubandusega ning äh, Kreeka registris, laevaregistris on meil praegu üle tuhande viiesaja aluse ja kokku on meil üle neljakümne protsendi Euroopa laevastikust meie registris ja üle viieteist protsendi kogu maailma laevadest on meie registris, nii et me oleme tõesti rahvusvahelisel areenil väga tähtis tegija. Kreekal on erilised huvid merekaubanduses. me soovime keskenduda ja kogu Euroopale saata selge sõnumi selles osas, et me ei tohi laevatööstust ja laevandust äh, ära anda maailma teistele osadele. Euroopa laevandussektori konkurentsivõime on väga tähtis, sellepärast et äh, Euroopa võidab laevandusettevõtetest äh, Äh, maailma meredel on paljude erinevate Euroopa Liidu liikmete lippude all sõitvaid äh, aluseid ning me ei tohiks ka piirkonna pi,, äh, piirkondadega tegeledes lubada piirkondadel lihtsalt laevasid Euroopast välja tõrjuda. me peame selgeks tegema, et laevandus mängib Euroopa jaoks väga tähtsat rolli Euroopa jaoks on väga tähtis, et me jääksime maailma kõige suuremaks äh, jõuks meredel. see on, oleks ka meie konkurentsieelis. meie eesistumise jaoks üks kõige tähtsamaid küsimusi ja üks meie eesistumise sambaid on just meri. esiteks Äh, rahastamisküsimused, kuidas tugevdada euroala, kuidas tagada majanduskasvu, töökohtade loomist, samamoodi rändeküsimused ja neljas sammas, mis põhineb ka merel, on just seesama sammas, mille nimeks ongi meri sest me usume, et nõndanimetatud sinine majandus on üks nendest majandusvaldkondadest, millel on tõesti väga suur kasvupotentsiaal, töökohtade loomise potentsiaal, innovaatiliste lahenduste potentsiaal. viis koma neli miljonit töökohta sõltub äh, sellest ja äh, kasvab poole null koma viie triljoni võrra igal aastal nii et meri on tõesti üks meie tähtsamaid äh, prioriteete, eriti just majanduskasvu ja töökohtade loomisel, piiride kaitsel, rändevoogude haldamisel ja merenduspoliitika, integreeritud merenduspoliitika, transpordipoliitika, saared, äh, merelt tulev sisseränne on meie jaoks väga tähtsad ja need tuleks järgmistel kuudel panna meie tähelepanu keskmesse selleks, et äh, äh, võidelda Euroopa Liidu huvide eest ka selles majandusvaldkonnas ja hoolitseda nii sotsiaalse kui ka riikliku arengu eest nendes valdkondades. on väga tähtis kogu see töö, mida te siiamaani olete teinud ja ma tean, et härra Simson on tõesti väga palju pingutanud äh, selleks, et mereohutuse küsimustes edasi minna ja siis te olete nüüd et, välja töötamas ka uut äh, laevavarustuse direktiivi ning äh, samamoodi ka Äh, rahastamise küsimustega olete te tegelenud, need on need võtmeküsimused, millele me peaksime keskenduma, me tõesti peaksime leidma ühise aluse nii nõukogu kui ka komisjoniga selleks, et nendes küsimustes edasi minna. et meie mered oleksid puhtad, et meie laevad oleksid kaasaegsed, see on väga tähtis vereriikide äh, jaoks. sellepärast me soovime teie abi nendes küsimustes. palume parlamendilt tõesti abi ja ka seda, et parlament oleks koostöövalmis. veel üks küsimus, millele me tekeldume on, kuidas parandada meie koostööd rahvusvahelise mereorganisatsiooniga. koos nõukoguga üritame me IMO-d ja Euroopa Liitu lähendada selleks, et meil oleks äh, merendusalastes reeglites väga palju harmoniseerimist avatud piirid, juurdepääs kõigile on meie jaoks, Euroopa jaoks, laevanduse jaoks. ja sellepärast me oleme juba komisjonile teatanud, et palume rahvusvahelist merendusorganisatsiooni, et nad tuleksid Ateenas toimuvale erakorralisele ministrite nõukogu kohtumisele selleks, et uurida koostöövõimalusi IMO-ga. nüüd õigusloomelised ettepanekud, mis puudutavad merenduspoliitikat me keskendume ka siin edusammudele. loodame, et meil õnnestub eh, paljud ettepanekud läbi vaadata juba esimese lugemise käigus. ma juba ütlesin, et me soovime mitteametlikud kolmepoolsed läbirääkimised lõpetada ja jõuda kokkuleppele ka laevavarustuse direktiivi osas esimesel lugemisel. me üritame vastu võtta ka need ettepanekud, mis puudutavad merelaevanduse kontrollimist ja rakenduseetmeid ja peale selle tuleb meil ka IMO-ga äh, juhiseid harmoniseerida. mis puudutab ettepanekut Euroopa Mereohutusameti mitmeaastase rahastamise määruse ettepaneku kohta, siis vastuseks saastusele, mis tuleneb merelt ja laevadelt ja äh, nafta- ja gaasiplatvormidelt me soovime Euroopa Parlamendiga kokkuleppele jõuda esimesel lugemisel. ma tahaksin toonitada, et Kreeka eesistujariigina saab aru, kui tähtis on tagada rahastamise jätkuvus Euroopa ähm, mereohutusametile ja meil tuleb äh, ennetada merede saastamist ning me üritame teha kõik endast võimalikku selleks, et selles küsimuses kokkuleppele jõuda Kreeka eesistujamaana saab aru, et meil on vaja paremat investeerimiskeskkonda sadamate jaoks ja me üritame nõukoguga edasi minna ettepaneku osas, mis puudutab raamistiku väljatöötamist, turule juurdepääsu kohta sadamateenustele, samamoodi nagu ka sadamate finantsalase läbipaistvuse kohta. ma tahaksin siin ka rääkida just erastamisest äh, ning meil tõesti tuleb paika panna selged reeglid selle kohta, kuidas sadamad toimivad ja töötavad. ning ma usun, et ka teie parlamendisaadikutena tegelete nende keeruliste küsimustega, tegemist on vastuolulisete küsimustega ja enne just valimisi on väga raske nendes küsimustes kokkuleppele jõuda, kuid meie eesistujariigina üritame äh, siin tõesti ühist nimetajat leida eesistuja riik pöörab väga tähelepanu äh, nõukogus nendele küsimustele ning me soovime välja tootada õigusloomelist äh, teksti, millega meil on võimalik äh, majanduskasvu toetada, ühise turu toimimist parandada ja tagada võrdsed võimalused kõikidele sadamatele kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. nagu ma teile juba ütlesin, meil toimub mitteametlik äh, äh, ministrite nõukogu mai alguses Ateenas ja sellel kohtumisel vaatame me üle Euroopa äh, merekaubanduspoliitika. ning nõukogus me vaatame ka saarte küsimusi, turismialaseid küsimusi ministritega. see on ka meie nii-öelda merendussamba eesmärkide hulgas kirjas ning esimesed käegakatsutavad prioriteedid integreeritud merenduspoliitikas on lõpetada läbirääkimised parlamendiga direktiivi ettepaneku osas, millega luuakse raamistik äh, mere äh, piirkondade jaoks me leiame, et siin tõesti mänguruumi on kahe institutsiooni vahel selleks, et jõuda esimesel lugemisel kokkuleppele. peale selle Kreeka eesistuja riigina toetab ka komisjoni algatusi, nii nagu ma juba mainisin, siin juba sinise kasvu äh, strateegia ja jätkusuutlikku arengut äh, merekaubanduses, äh, vesiviljelust ja ka erinevate mereressursside kasutamist. ning Limassoli deklaratsioonist lähtudes juunikuus me võtame vastu nõukogu äh, järeldused, seda siis juunis kaks tuhat neliteist integreeritud merenduspoliitika kohta ja selles äh, dokumendis me üritame välja töötada juhised äh, Euroopa Komisjoni algatuste kohta äh,, algatuste osas, mis puudutavad siis merenduspoliitikat ja sinist majanduskasvu. nagu ma teile alguses ütlesin, meil on tõesti suurte eesmärkidega eesistumiskava ning ma olen veendunud, et teie toetusel õnnestub meil ka tõesti käekatsut-, käegakatsutavaid tulemusi ette näidata. ma palun teie toetust, et me selle lühikese aja jooksul saaksime oma eesmärgid täita ning samuti suur tänu tähelepanu eest, teie toetuse eest siiamaani ja olen loomulikult valmis ka teie küsimustele vastama suur tänu, lugupeetud minister! härra Komutsakos, härra Danielis, proua Maisner, härra Kraamer, proua Foster, härra Tussas, proua Kurmai ja, ja ma paluksin liikmetel piirduda kolmeminutiliste sõnavõttudega, et minister saaks vastata teie kommentaaridele ja küsimustele. kõigepealt härra Kumutsakus, kolm minutit. suur tänu, esimees, suur tänu, Brian härra minister, tervitame teid siin Euroopa Parlamendis, meie transpordikomisjonis ja soovime kõike head teile eesistumise ajaks. Te rõhutasite õigusega, et meretransport ja laevandussektor on oluline Euroopa majanduse jaoks, meie töökohtade jaoks, meie majanduskasvu jaoks ja äh, laevanduses, meretranspordis on Kreekal alati oma sõna sekka öelda ja seda iseäranis loomulikult äh, ministrite nõukogu eesistumise ajal. Teil on äh, suured eesmärgid eesistumiseks ja õigusloomelises töös me saame teiega koostööd teha paraku ainult äh, neli kuud, mis tähendab seda, et te olete suure ajalise surve all. ja ma loodan, et te tõesti saavutate neid nähtavaid tulemusi, käegakatsutavaid tulemusi. mina olen sadamate määruse variraportöör, tegelen turulepääsuga, turu, turu sadamatele juurdepääsuga ja sadamate läbipaistvusega ja ma ei tea, kas selle määrduse, kas selle määruse tulevik on roosiline, aga me ei ole varem õnnestunud, meil ei ole varem õnnestunud määruseni jõuda, kas te seekord suhtute sellesse optimistlikult, milline on teie ajakava ja kas te arvate, et te jõuate järgmise nelja-viie kuu jooksul ühise lähenemiseni? tahaksin teile avaldada tänu selle eest, et võtsite oma päevakorda ka Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga kooskõlastamise töö sellepärast et me ei saa endale lubada seda, et me IMO tegevust merevaldkonnas ignoreeriksime. ja minu viimane märkus või küsimus puudutab laevaseadmete direktiivi. Te ütlesite, et soovite jõuda esimesel lugemisel kokkuleppele, üsnagi ambitsioonikas plaan, millest tuleneb teie optimism. ja sellega minu poolt kõik. suur tänu teile selle väga põhjaliku ja tervikliku ülevaate eest, aitäh! suur tänu, härra Kumutsakas, sotsiaaldemokraatide nimel härra Danelis, kes on pärit äh, Kreetalt, minu äh, lemmikpiirkonnast Kreekal. Äh, suur tänu. lugupeetud minister, tahaksin no, õnnitleda Kreekat eesistujariigina ja soovin teile konstruktiivset, tõhusat tööd eesistuja ametipostil ja loodetavasti selle tulemuseks on rohked head otsused. nagu te teate, siis parlament seisab eesistuja ka õlg õla kõrval ning me püüame aidata teil võimalikke probleeme lahendada. tahaksin ka avaldada tunnustust seatud prioriteetide kohta sinine majanduskasv, merega seotud majandustegevus. meil on mitmeid valdkondi, milles tehtav töö võimaldab Euroopa Liidul muutuda merevaldkonnas äärmiselt konkurentsivõimeliseks. aastate, aastasadade pikkused kogemused on näidanud, et sellest sektorist on pärit suur osa Euroopa jõukusest ja töökohtadest millised on äh, meie eesmärgid äh, seoses sinise majanduskasvuga täpsemalt selles sektoris, tahaksin ma küsida. tahaksin äh, rääkida ka ühest tähtsast töövahendist, millega me võiksime saavutada sinise majanduskasvu ja see on merealade ruumiline planeerimine. me teame, et kolmepoolsed läbirääkimised on juba alanud ning praegu on meil jäänud mulje, et nõukogu ei soovi, et meil oleks selline väga põhjapanev direktiiv, mis aitaks meil põhimõttelisi probleeme lahendada. on tekkinud tõsised pinged ja need pinged muudkui kasvavad, mida enam need pinged kasvavad, seda pakilisemaks muutub selge, muutub vajadus selgete põhimõtete järele rannikualade ja merealade ruumilises planeerimises. võib-olla te täpsemalt tõlgetaksite, miks nõukogu seisukohad praegusel hetkel on nii konservatiivsed ning miks nõukogu pidurdab arengut selles valdkonnas. ja veel üks viimane kommentaar sadamate kohta. tõstatasite väga tähtsa teema sadamatega seoses. paistab, et selles valdkonnas ei ole meil üksmeelt sadama ametivõimude sõltumatuse küsimuses. kuidas kavatseb eesistuja selle küsimuse lahendada? liberaalide proua Maisner, palun. suur tänu, härra esimees. kuna kolleeg Kumutsakos hoolimata, et ta sellest, et ta on kreeklane, rääkis inglise keeles, siis teen seda ka mina suur tänu, äh, härra minister, et tulite transpordikomisjoni, kuna minu valimisringkonnas on palju sadamaid ja ähm, vett, Liit, siis ka mina olen selle valdkonnaga väga tuttav. ma olen liberaalide koordinaator, aga iseäranis kirglikult suhtun ma kõigesse, mis on seotud veega. ma tean, et teie eesistumine on ainult neljakuuline, seda juba mainiti siin ja loomulikult teie eesmärgid on üsnagi suured, väga, teie ees on väga palju õigusloomelisi toimikuid ja ka teie kolleegi töölaual on neid palju, mainisite sinist majanduskasvu ja sinist majandust ja see on üks osa Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja selles vallas on meil võimalik palju ära saavutada, praegusel hetkel nelikümmend protsenti SKP-st tuleb meremajandusest ja see protsent kasvab kogu aeg selleks, et meil oleks majandus, sinine majandus, on meil vaja ka teatavaid arenguid me tahaksime täpsemalt teada võib-olla, millised on uued suunised, mille te tahate paika panna äh, pär-, lähtuvalt Limassoli deklaratsioonist. me mõlemad oleme selle Jorgosega käinud ja mind huvitab väga palju, mis siis edasi saab sadamate paketti ma ei kommenteeriks, laevaseadmete direktiiv olen variraportöör, ootan pikisilmi kolmepoolseid läbirääkimisi ja lõpetuseks mina olen raportöör ka merealade ruumilise planeerimise ja rannikualade haldamise küsimuses. esimene kolmepoolsete läbirääkimiste kohtumine toimus eile, see oli päris paljulubav, hoolimata sellest, et ma tean, et nõukogu või täpsemalt öeldes mõningad liikmesriigid nõukogus on äärmiselt tõrjuval seisukohal, meie aga tahaksime lahendust, me oleme veendunud, et eh, meil on vaja sellist eh, integreeritud merenduspoliitikat ja ruumilist planeerimist. ja ma tean, et Kreeka eesistuja soovib eh, iga hinna eest kompromissi, on sellest väga huvitatud ja loodetavasti teil õnnestub kolleege nõukogus veenda, me hindame teie pingutusi kõrgelt, eilne kohtumine oli vägagi paljulubav ja ma tahaksin tänada teid Kreeka töö eest üldiselt meretranspordi küsimusetes. ja rohelised ning härra Kraamer. räägin oma emakeelt, saksa keelt aga enne ütlen teile Evkaristopoli selle ettekande eest. kui te rõhutate, et äh, merendusel peab olema tulevik, siis loomulikult võib äh, siin ka mõningad kriitikapunktid välja tuua. me kritiseerisime näiteks äh, raudtee puhul seda, et kui lärmiprobleemi, müraprobleemi ei vahendata, siis seda ei aktsepteerita ja merendusel ei ole ka erilisi plaane kliimakahjulike gaaside heite vähendamiseks. Te teate et kasutatakse meresõidus äh, rasket kütteõli äh, ja seal ei ole mingeid filtreid vahel, vaid kõik see põletatakse ära ja saasteained lähevad õhku. kas te arvate, et tulevikus oleks võimalik seda saat-, heitkogust vähendada? ning teiseks, Põhja- ja Läänemeres on kuni aastani kaks tuhat viisteist ette nähtud äh, väävliühendite heite vähendamine äh, suurel määral ja see kuni aastani kaks tuhat kakskümmend peaks see siis levima üle kogu Euroopa. Äh, praegu Põhja ja Lõuna, Põhja ja Läänemere äh, opereerivad ettevõtted kurdavad selle üle, et äh, Vahemeres sellised ranged reeglid, mis neile kehtivad, ei kehti, mida teie sellest arvate ning äh, lõpetuseks Saksamaal arutatakse ka väga palju äh, finantskriisi, muuhulgas finantskriisi Kreekas ning öeldakse, et ainsad miljardärid Kreekas, reederid, laevaomanikud ei maksa, on need, kes ei maksa makse ning esitasin kunagi selle küsimuse ja sain vastuseks, et see on isegi põhiseaduses kirjas, et reederid ei maksa äh, makse. tegemist on ju ebaõiglase konkurentsiga, mida teie sellest arvate ning äh, lõpetuseks, milline on teie arvamus äh, Äh, Vahemere väljavaadetest äh, me ei pea loomulikult äh, mitte üksnes tegelema majanduskasvu ja mobiilsusega, vaid kaitsma ka kliimat ja kliimat ja mida teie sellest arvate? suur tänu, proua Foster, palun. aitäh, tere tulemast, härra minister tere tulemast, ma ei taha hakkama kommenteerima seda, kes siin Kreekas makse maksab, ma arvan, et see ei kuulu meie pädevusse, meil on teisi asju, mille üle siin aru pidada. sellega tegelegu Kreeka valitsus. aga mul on väga hea meel, et te olete tõstatanud mitmed tähtsad teemad, mina olen pärit samuti mereriigist, Ühendkuningriigist, õigusega tõstatate te töökohtade loomise viis koma viis miljonit töökohta merendussektoris, loomulikult on meil ka väga Äh, suur ristlejate äh, osakaal, me meist paljud on käinud äh, kruiisilaevadega Kreeka piirkondades, see valdkond on oluline, aga nüüd tõsisematel teemadel. on teisi komisjone, kes räägivad samuti sellest tähtsast teemast. loomulikult rändeküsimus piiridel ja meri, merepiirid, neid on väga raske kontrollida ja meil on olnud mitmeid traagilisi sündmusi viimastel aastatel Kreekas, Itaalias ja teistes äh, liikmesriikides, ma tahaksin küsida, äh, kuidas me siis äh, seda probleem, neid probleeme saaksime vältida, minul vastuseid ei ole, see ei kuulu ka Transpordikomisjoni pädevustesse, aga mis puudutab sadamateenuseid, siis Ühendkuningriigi seisukohast võime me öelda, et Ühendkuningriigis me dereguleerisime selle valdkonna juba aastaid tagasi ja meie sadamateenused toimivad väga hästi, meil on erinevad mudelid kõrvuti kasutuses, oleme erastanud, liberaliseerinud seda sektorit ja võib-olla siis oleks see sobivaks eeskujuks teistele liikmesriikidele. meie ei toeta igal juhul mitte ühtegi sammu, mis meie üles ehitatud mudelid ohtu seaks, sellepärast et meie eh, oleme väga konkurentsivõimelised selles valdkonnas ja ähm, Ühendkuningriik äh, ei ole ainus, kes on dereguleerinud, on ka teisi, kes on alustanud nüüd äh, sellise arenguga. mis puudutab äh, merealade ruumilist planeerimist, siis jah see on väga raske valdkond, sellepärast et meie tegelikult ei tahaks, et meil oleks kõikidele sobiv ühene lahendus ja mingisugused konkreetsed ettekirjutused Euroopa Liitul ei ole vaja kõigile sobivat ühist lahendust. meil on vaja liikmesriikide lähimuspõhimõttest lähtuda, liikmesriigid vastutavad selle eest, mida nemad oma vetes teevad ja ma olen rääkinud nendest küsimustest liikmesriikidega ning Äh, vaatame siis ühiselt, äh, mida tuleks teha. IMO küsimus loomulikult äh, on väga oluline Euroopa Liidus ja ja ühiselt kõikil ühiseid seisukohti avaldada ja tore on loomulikult, kui komisjon esitab mõningaid ettepanekuid, aga me peame igal juhul igal juhul IMO äh, põhimõtetest kinni pidama, konventsioone on ju kontrollitud, testitud aastakümneid ja isegi kauem, nii et äh, seda me peame meeles pidama, enne kui hakatakse siin mingisuguseid uusi ja, ja vägagi ulmelisi äh, ettepanekuid esitama, mis siis parlamendi poolt tagasi lükatakse. suur tänu teile ja ootame juba pikisilmi võimalust teiega uuesti kohtuda. härra Tussas kolm minutit, palun. Sorry. Η γαλάζια ανάπτυξη, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Sinine areng, integreeritud merenduspoliitika kuuluvad äh, ka Euroopa Liit äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia hulka. tegemist on hea õigusliku raamistikuga selleks, et tagada konkurentsivõimet. ja mis puudutab äh, laevavarustust, äh, arvan ma, et meil õnnestub teha edusamme ja õnnestub äh, ka võidelda kriisiga. tahaksin rääkida ühest aspektist vastavalt äh, meediakanalite levitatud äh, infole on reederid äh, investeerinud kaheksateist koma kaks miljardit eurot äh, laevastiku uuendamisse, tegemist on tõesti olulise turuga ka selles osas, mis puudutab kasutatud laevu. ja rohkem kui viiskümmend protsenti investeeringutest on investeeringud taristusse, teadusse, eh, erialapersonali, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja rahvusvahelisele meresõidule aga reederid muidugi võivad võtta oma laevad äh, ja Euroopa Liidust minema minna, rahvusvaheliselt on äh, see valdkond väga muutunud, riskid suurenevad, äh, ei soovita enam mingit tagatisi anda ega ja alates kaheksakümnendatest aastatest tahavad kõik, et neil oleks mingi kaitse raskete aegade jaoks, aga loomulikult ka kaitse heade aegade jaoks härra minister, kas äh, oleks võimalik analüüsida äh, neid kõige olulisemaid lülisid selles ahelas, et äh, merendus kogu Euroopa Liidus on arenenud nii, et selle maht on suurenenud märkimisväärselt, aga teisalt me näeme, et järjest enam ja järjest kiiremini asendatakse töötajaid äh, odavamate töötajatega ning kolmandaks äh, transport siseveekogudel kuni aastani kaks tuhat kaks äh, andis Kreeka riik äh, välja väga palju raha ning äh, nüüd on aasta kaks tuhat kolmteist äh, ja sada kakskümmend viis miljonit eurot on kulutatud siselaevandusele. tuleb aga küsida, et milline on olukord Äh, sadamateenustega, meie öö, äh, oleme nende liberaliseerimise vastu ja võitleme nende vastu. kõnelejal palutakse lõpetada. proua Kurme, palun. suur tänu suur tänu, et te tulite mõlemad meie komisjoni ja siin on kaks komis-, kaks ministrit kohal ja mõlemad teemavaldkonnad on väga tähtsad, nii et see on vägagi tore kõigepealt suur aitäh teile teie kommentaaride eest, teie sissejuhatavate sõnavõttude eest, on üsna selge, et teie eesistumise ajal tuuakse maapealse, maapealne valdkond meie tähelepanu keskmesse, aga ka e-kõnede küsimuses tahaksin ma öelda, et te olete maininud nõukogud Euroopa Euroopa ühise süsteemi, üle-euroopalise ühise süsteemi käivitamisega seoses, võib-olla te räägiksite sellest täpsemalt ja milleks oleks vaja, mida oleks vaja selleks, et see keeruline võrgustik, mis on hädavajalik teede õnnetuste vältimiseks, kuidas seda kõige paremini saaks tööle Äh, panna, see on mõeldud küll teie kolleegile, see küsimus, aga ma pean kiiresti lahkuma ja ma tahaksin öelda, et teie peaministri äh, kõne eelmisel nädalal oli väga hea ja te olete tõesti teinud väga palju kasulikku juba oma väikese ametisoleku ajal, sest et Kreeka majanduse olukord oli tõesti ennem väga kehva. proua Ajala Center, kolm minutit, palun. aitäh, aitäh ähm, selle teabe eest, mida te meile edastasite. esmalt küsimus. nagu öeldud, teil on ainult neli kuud aega, aga oluline on poliitiline tahe. ma loodan, et teil õnnestub anda meile selge nägemus sellest, milline peaks olema sadamate rahastamine Euroopas. Te kuulsite küsimusi või olete varem kuulnud neid küsimusi? mis puudutavad seda, et eelkõige tahetakse äh, tahavad Põhjala riigid meile teatav, lõunast teatavaid poliitikaid äh, peale suruda. me peame esmalt hoolitsema äh, läbipaistvuse eest, me peame teadma, kuidas neid rahastatakse nii Põhja-Euroopas kui Lõuna-Euroopas, sest muidu äh, jääb äh, olukord tasakaalustamatuks ning äh, teine teema, väävliheide. Äh, väga suur erinevus on öö, Läänemere ja Vahemere vahel ja niikaua, kuni siin ei ole määrava tähtsusega teistsugused elemendid ja ma tuletan teile meelde, et lõunas on endiselt palju vaesust, kuid kas te saaksite sellest palun rääkida? ning järgmine teema. meil on väga palju küsimusi, mis seonduvad korruptsiooniga. ja veel üks teema, me ei peaks äh, looma äh, ülisuuri sadamaid, äh, mõelgem näiteks nende kontrollimise peale. ja Euroopa normidele mida tuleb järgida. viitake, viidakem siin näiteks äh, põllumeestele, kas ei oleks parem luua näiteks selliseid äh, jutumärkides naabrussadama, sadamate rühmi, ja siis oleks võib-olla parem äh, kontroll, neid kontrolle ka korraldada. ja meremagistraale puudutav küsimus Euroopa ühendamise rahastu raames küsitakse, et kas neid magistraale ei saaks pikendada Türki, Põhja-Aafrikasse või teistesse kolmandatesse riikidesse ning laevatehased. Kreeka, kreeklased on reederite rahvas, meresõidurahvas, kas teil on võimalus anda lootust ka laevatehastele? ning lõpetuseks äh, tahaksin mainida ka kalandust, äh, milline on äh, olukord ohutusega selles valdkonnas ma arvan, et me ei ole piisavalt tegelenud laevade ja laevavarustuse moderniseerimisega. proua Tsaveila, aitäh tere tulemast Euroopa Parlamenti, härra minister, ja soovin teile kõike head Kreeka eesistumise aja jaoks. nagu te teate, kümme kuud tagasi algas koostöö Euroopa ja USA vahel seoses vabakaubanduslepingu sõlmimisega ning laevavarustuse teemad ja teemad, mis seonduvad eelkõige keskkonnakaitse laevaliikluse äh, kruiisilaevadega on äh, kindlasti ka teemad, mida sellega seoses arutatakse. kas te osalete mõnel sellisel kohtumisel, kus äh, räägitakse läbi ameeriklastega vabakaubanduslepingust? suur tänu terve rida teemasid, mida arutleda, härra minister, nii et äh, palun, andke oma parim. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka kõikidele liikmetele, kes äh, sõna võtsid ja soovin edu ta tahaksin tänada ka kõiki neid, kes äh, soovisid meile edu eesistumiseks. tegemist ei ole tegelikult neljakuise eesistumisega, tegemist on kuuekuise eesistumisega, aga parlament on siin äh, ainult neli kuud, nii et äh, võib öelda, et eesistumine iseenesest ei ole millegipoolest lühem kui äh, teised eesistumised, tegemist on tavalise eesistumisega siiski selles mõttes. tõstatatud teemadest ütleksin ma, et jah, mõned tõstatatud teemadest on äärmiselt problemaatilised teemavaldkonnad sadamate liberaliseerimise määrus, ähm, kolleeg George siin nimetas seda problemaatilise minevikuga teemaks ja küsis, äh, millest äh, on tingitud meie ootused, et me saavutame edu selles küsimuses, äh, proua Ajala Sender rääkis põhjalikumalt sellest, kuidas me peaksime edu saavutama selles valdkonnas. meie ambitsioonid äh, on äh, seotud ainult kolmepoolsete läbirääkimistega, me tahaksime, et kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatakse edu ja võib-olla on võimalik jõuda mõningates küsimustes kompromissile, äh, ehkki see nõuab tõsiseid pingutusi, selles pole vähimatki kahtlust ja ma tean kõike sellest problemaatilisest minevikust ja ma tean, et Lõuna- ja Põhjasadamate vahel on suur vahe, iseäranis Vahemere piirkonda tõuseb siin esile sadamad, Euroopa sadamad peavad kompareerima, konkureerima sadamatega, mis ei ole Euroopa Liidus ja mis ei pea meie nõuetele, eeskirjadele vastama ja sageli annab see neile äh, seetõttu konkurentsieelise, me peame väga ettevaatlikult tegutsema ning äh, eesistujana äh, me peame töötama tugevalt äh, kompromisside saavutamise nimel, ehkki Kreeka on ka mures, nagu ma võin teile kinnitada, ja eesmärgiks on siis saavutada edu kolmepoolsetel läbirääkimisel, Dantelis mainis sinist majanduskasvu, mis on väga oluline, seda mainisid ka teised kolleegid, nagu näiteks proua Maisner oluline on, et me saaksime kõik aru sellest, et äh, volinik Damanakis on teinud täna suure too, töö selleks, et erinevaid direktiive koondada ühisesse raamistikku ning teeme koostööd proua Damanakiga selles küsimuses. samuti plaanime töötada ruumilise planeerimise valdkonnas, ka meie leiame, et tegemist on vajaliku planeerimisega. seda tuleb teha kas piirkondlikul tasandil või Euroopa tasandil mingisuguste üldiste suuniste paikapanemine ei ole minu meelest sugugi mitte halb, otse vastupidi, ja ma arvan, et me peaksime selle nimel tööd tegema. senine majanduskasv on seotud Limassoli deklaratsiooniga ning äh, plaanime me juunikuiseks kohtumiseks nõukogu järeldusi sinise majanduskasvu ning ruumilise planeerimise valdkonnas. heitmed ja puhas energia transpordi valdkonnas sellele küsimustele peaks vastama teine minister, sellepärast et minu ministeerium ei tee, tegele selle teemaga ja see ei kuulu minu eesistumise alas ajaksete prioriteetide hulka, olen nõus härra Kraameriga, et raske kütuseõli on problemaatiline, aga selle jaoks on oma lahendusvõimalused äh, sadamates, aga mõistkem seda, et mm, meretransport, laevandus on äh, kogu maailmas kõige puhtam transpordiliik, puhtam kui raudtee, kui maanteetransport, kui õhutransport. kasutatakse märkimisväärselt vähem energiat, heitmed on märkimisväärselt väiksemad koguheitmete tasemel ja seda sai siis, kui me lähtume transporditud kaupade kogusest. nõukogu soovib puhta energia määrust laiendada, kahe tuhande kolmekümnenda aastani pikendada ja ma tean, et Euroopa Parlament on öelnud, et me peaksime kahe tuhande kahekümnenda äh, aasta tähtaja juurde jääma. katsume siinkohal ka kompromissile jõuda. mis puudutab äh, reederite maksumaksmist, mida mainis äh, kolleeg Tussas samuti, laevandus on maksuvaba tööstus äh, kogu maailmas. iga kord, kui üritatakse neile makse peale suruda, siis äh, laevandusettevõtted lahkuvad. vaadake, suurepäraselt näiteid teistest riikides, väga paljud äh, laevandusettevõtted on nendest riikidest põgenenud, kuhu maks, kus neile makse peale surutud me peame kandma hoolt selle eest, et laevandus on sektor, millesse investeeritakse ja need investeeringud, mis on tehtud laevandussektoritesse viimastel aastatel, peavad tagama seda, et laevad äh, kannavad Euroopa Liidu lippu, et neid juhitakse Euroopast äh, ja et meil peaks olema see Euroopa Liidu konkurentsieelis ka tulevikus ristlussektor, kruiisireisid äh, on äh, turunišš, mis Vahemere piirkonnas kasvab äärmiselt kiiresti, seda arengut tuleks soodustada, kasutades ära meie rannikualasid, aga unustamata meie merekeskkonna hoidmist ja säilitamist. selline turism on meie sadamapiirkondade jaoks väga oluline. sisseränne ja piirid, see kuulub minu ministeeriumi pädevusalasse, ehkki see ei ole teie komisjoni tegevusvaldkonda ja meil on oma ettepanek plaanis selleks, et välismerepiiride üle seiret teostada ja teha seda koostöös välispiiride koostöö agentuuri Frontexiga. meie jaoks on tegemist tähtsa teemaga. mina teostan järelevalvet ka Kreeka rannikuvalve üle. meile avaldatakse pidevalt survet, meil on kaks peamist eesmärki me peame oma piire ühelt poolt kaitsma, aga samas me ei tohi äh, lasta kellelgi merel hukkuda. ja sellest me oleme rääkinud nõukogus ja meie peaminister on teinud ettepaneku, et me peaksime käivitama Vahemere töörühma. sellest räägiti nõukogus ka eelmisel aastal samal ajal tuleks teostada seiret rannikualadel nendes riikides, kuhu suunduvad paremat elu otsivad vaesed hinged, kes püüavad Euroopasse pääseda. me peame saatma selge sõnumi et me päästame nende elud, kui nad satuvad ohtu merel, kuid me samal ajal ei ava oma uksi pärani ning äh, me ei äh, pinguta omalt poolt selleks, et neid ligi tõmmata ja tahtmatult ligitõmbe, tõmmet tekitada. mis meresadamatesse puutub siis äh, mis laevatehastesse puutub, siis äh, selle kohta ma täpsemalt praegu midagi öelda ei oska. kalandus see ei kuulu minu ministeeriumi töövaldkonda. vabakaubandusleping äh, Ameerika Ühendriikidega, millele viitas proua Savela, on väga tähtis leping. komisjoni poolt läbirääkimised kulgevad, aga praegusel hetkel ei ole mingisuguseid konkreetseid teemasid esile kerkinud, mis on seotud äh, laevandusega äh, see, see, selle see valdkond on hõlmatud avatud vete, avatud mere kokkuleppega. ja vabandan, kui ma mõne asja olen kahe silma vahele jätnud ah,, vabandust, Vahemerega seotud plaanid. viimane küsimus, millele ma tahtsin vastata. meie plaanid Vahemerega seoses on, et Vahemeri oleks puhas, avatud, turvaline, turistisõbralik aga ka majanduskasvu soodustav piirkond. ja seetõttu me edendame meremagistraalide mõtet, mis avaks Vahemere sadamad, aga ka teised Euroopa sadamad äh, kaupade ja laevade transpordile äh, ilma bürokraatliku tõketeta sinise vööndi küsimus on sellega seotud, sellega seotud samuti ja ruumiline planeerimine on seotud Vahemere tulevikuga. suur tänu, härra esimees. proua Meissner, pidage meeles, et äh, meil on veel üks minister, kes siin esineb. väga lühike küsimus, millele võib vastata kas jah või ei. komisjon töötab praegu Euroopa mereohutuse strateegia kallal. kas teie vastutate selle valdkonna eest? see pakub mulle isiklikult huvi jah, meil on kokkulepe välisministriga, et nemad tegelevad selle teemavaldkonnaga. suur tänu, lugupeetud minister Varvitsiotis ja aitäh, et vastasite liikmete küsimustele. ootame pikisilmi võimalust teha teiega koostööd kogu Kreeka eesistumise ajal parlament küll oma töö lõpetab, kuid esimees jääb esimeheks kuni teie eesistumise lõpuni. nii et mina ootan rõõmuga meie koostööd kõikide nende kuude jooksul, aitäh! Okay. Next colleagues, we have the... hästi, kallid kolleegid, järgmiseks on meil siin järgmine minister, härra Krisoidis. tegemist on äh, taristu, transpordi ja andmeside eest vastutava ministriga minister õppis Aristotelese ülikoolist. ma arvan, et see peab ikka väga akadeemiline olema, kui Aristoteles on ka asjasse segatud ja ta on Kreeka parlamendi liige olnud äh, kaheksakümne üheksandast aastast. nii et härra minister, ma tean, et te olete vastutanud äh, laevanduse valdkonna eest, aga nüüd te vastutate nii-öelda kuivade küsimuste eest nii et annan teile sõna, palun. Thank you very much, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. Eh, Eurovuleftes. lugupeetud äh, saadikud, minu jaoks on väga suur au ja rõõm olla täna siin ja tutvustada teile Kreeka eesistumise prioriteete minu pädevusvaldkonnas ehk äh, transpordi ja infrastruktuuri valdkonnas, aga enne kui ma räägin prioriteetidest, tahaksin ma tänada südamest Iirimaad ja Leedut, kus äh, nendega oleme äh, moodustame me eesistujate trio ja oleme töötanud ühiste eesmärkide saavutamise nimel ja suur tänu ka komisjonile, Euroopa Parlamendile, nõukogu sekretariaadile, aga tahaksin tänada ka meie siseriiklikke asutusi, kes on meid eesistumise ettevalmistamisel aidanud. ma loodan ja soovin, et me saame jätkata meie jõupingutusi selleks, et meie eesistumise poolaasta kujuneks edukaks ja tulemusrikkaks. Euroopa Parlamendi valimiste tõttu on Kreekal eesistujana suhteliselt vähe aega, aga ma loodan, et meie läbirääkimised teiega kujunevad edukaks ning äh, jätkan Kreeka eesistumise prioriteetidega. esmalt äh, raudteeliiklus. Kreeka eesistuja loomulikult jätkab tööd neljanda raudteepaketiga. põhimõtteliselt on äh, tegemist õigusaktide paketiga, mis peaks parandama raudtee konkurentsivõimet võrreldes teiste transpordiliikidega Euroopas. Eh, Kreeka eesistuja on lubanud eh, neljandat raudteepaketti käsitleda äärmiselt olulise prioriteedina maismaa transpordis. see tähendab seda, et eh, me töötame eelkõige neljanda meetmete paketi tehnilise samba kallal, eelkõige on tegemist Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse ettepanekuga, mis puudutab Euroopa Raudteeagentuuri ja äh, äh, määrust kaheksasada kaheksakümmend üks kaks tuhat neli selle läbivaatamist. me tahame teha väga tugevat tööd äh, ettepanekuga, mis puudutab ähm, märtsis kaks tuhat neliteist nõukogus vastu võetavaid õigusakte jõuda kokkuleppele kõigi osapooltega, aga see sõltub ka sellest, kas parlament oma arvamuse esitab õigeaegselt. igal juhul sooviksime me niimoodi jätkata tööd Äh, tehnilise sambaga ja selle tööga lõpule viia. pärast märtsis toimuvat ülemnõukogu äh, kohtumist äh, tahaks Kreeka eesistuja tegeleda mm, turu avamisega, mis on seotud neljanda raudteepaketiga. meie programmis on ette nähtud see, et et me tegeleme ühiste kohustustega, me loomulikult peame tihedaid äh, läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga, me peame võib-olla tegema ka muudatusi, oluline on aga meie jaoks esitada äh, aruanne neljateistkümnendal juunil äh, ülemkogule. olul-, raudteeliikluse olulisust näeme me ka sellest, et me oleme hakanud äh, tegema tööd äh, ship to rail äh, lähenemisega, see puudutab kogu raudteeliiklust Euroopas ja see puudutab ka teadusuuringuid, tegemist on tegelikult teemaga, mis puudutab äh, pigem tööstuskomisjoni, aga neljateistkümnendal märtsil kaks tuhat neliteist äh, loodan me äh, siiski seda teemat äh, nõukogus käsitleda. tegemist on olulise määrusega ja me loodame, et Euroopa Parlamendi arvamus saab olema positiivne. me teeme tihedat koostööd selleks, et tagada see, et me kõik äh, tegutseme ühise eesmärgi nimel ning äh, edasi tahaksin rääkida ühest äh, teisest prioriteedist, see puudutab äh, eelkõige taristut ja alternatiivsete kütuste taristut, oluline on see, et me saavutaksime sõltumatuse naftast seetõttu on alternatiivsete kütuste arendamine äärmiselt oluline ja meil on äh, nõukogu järeldused kahekümne esimesest maist kaks tuhat kolmteist, et äh, vaja on välja töötada direktiiv, mis edendaks investeeringuid äh, jätkusuutlikku arengusse, vastavad varustusstruktuurid on esimene samm selleks, et äh, oleks võimalik ära kasutada seda turupotentsiaali. see on äh, oluline vastavate äh, valdkondade jaoks, meil on vaja uusi töökohti luua nendes valdkondades ja me peame näitama, et meil õnnestub äh, vähendada sõltuvust toornaftast. Leedu eesistumise ajal tehti suuri edusamme äh, äh, nõukogu tasandil jõuti ühise lähenemiseni, esimene kolmepoolne kohtumine on ka toimunud, Kreeka eesistuja loomulikult intensiivselt jätkab tööd parlamendiga, tuginedes ajakavale, mis on parlamendi, komisjoni, nõukogu ja Kreeka eesistujaga kokku lepitud selleks, et viiendal märtsil kaks tuhat neliteist oleks võimalik teema käsitlemine lõpetada. me oleme lootusrikkad, et see kõik läheb äh, ladusalt selleks, et viieteist, neljateistkümnendal märtsil oleks võimalik nõukogus äh, välja tulla positiivsete äh, järeldustega ning lennuliiklus jätkame tööd lennunduspaketiga. lennujaamade kaks suurt väljakutset on asjad, millega me hakkame tegelema. esiteks teenused ja teiseks äh, äh, võimekus ning Euroopa Parlamendi algatus selleks, et äh, seda paketti kaheks lahutada, seda me tervitame, me tervitame ka seda võimalust, et me saame alustada kiiremini läbirääkimisi selleks, et edasi liikuda müra vähendamist puudutava ettepanekuga. Kreeka eesistuja loomulikult jätkab konstruktiivseid läbirääkimisi parlamendiga, eesmärgiga jõuda kokkuleppele Mm, müra vähendamist äh, puudutavas ja ma loodan, et äh, kõik osapooled aitavad meid. ning järgmine teema, lennureisijate õigused. meil on äh, ettepanek Ehm, et määruse kakssada äh, kuuskümmend üks aastast kaks tuhat neli äh, muutmiseks, äh, see puudutab lennureisijatele hüvitise maksmist ja lennureisijate abistamist, kui tegemist on lendude tühistamise või suurte hilinemistega tegemist on ka ja meil on veel üks teine määrus kakskümmend seitse aastast üheksakümmend seitse, mis puudutab lennureisijate pagasit. olemasolevad määrused on vaja läbi vaadata seoses lennureisijate õiguste arenguga, et reisijatel oleks tunne, et neil on olemas, et nendele on nende õigused tagatud ja et, et kohustused oleksid võrdselt jagatud. Kreeka eesistuja soovib jätkata head tööd, mida alustas Leedu eesistuja ja me sooviksime saavutada äh, häid tulemusi, loodame, et meil õnnestub äh, saavutada E, häid tulemusi. me, ees, ettepanek on üsna keerukas ja meil on suhteliselt vähe aega. Ähm, aga me loodame, et äh, meil õnnestub äh, viia läbi esimene lugemine mõlema määruse osas. ja siis on meil ka veel äh, direktiivi ettepanek, mis seondub ähm, maksimaalmõõtmetega. me tahame teha konstruktiivset tööd selleks, et aastal kaks tuhat neli jõuda üldiste mm, suuniste paikapanemiseni. meil Kreekas ei ole mm, erilist siselaevandust, sest me oleme meresõitjad, aga me hakkame tegelema määruse seitsesada kaheksateist aastast üheksakümmend üheksa muutmisega, mis puudutab äh, ühenduse ähm, siselaevastikku ja siselaevanduse edendamist, tegemist on osaga ettepanekust äh, kahe tuhande, millega tuldi välja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sügisel transport on äärmiselt oluline paljude Euroopa Liidu liikmesriikide arenguks ja me üritame teha kõike, mis võimalik selleks, et juuniks kaks tuhat neliteist jõuda üldise lähenemisviisini vastavalt töö edenemiseni ja vastavalt komisjoni ja liikmesriikidega kulge, peetavate läbirääkimiste kulgemisele sooviks eesistuja aga võimaluse korral tulla välja aga ka äh, järeldustega, mis puudutavad komisjoni teatist linnaliikluse kohta. meie programm on väga ambitsioonikas, me võtame loomulikult arvesse ka seda, et aega on meil vähe, võttes arvesse eesseisvaid Euroopa Parlamendi valimisi ja seetõttu paluksime, et te teeksite meiega koostööd, oleksite meile abiks ja et seda teeksid ka teised institutsioonid, et me saaksime häid tulemusi saavutada ja parandada praegust transpordipoliitikat, see on äärmiselt oluline element Euroopa arengu jaoks praegusel ajal ja ma arvan, et me saame sel, niimoodi võidelda ka ühiskondlike probleemide, eriti tööpuudusega. tänu, härra minister, siin praegu härra Grosch, härra Elga Trui, proua Maisner, härra Kraamer soovivad sõna saada, härra Pakker, proua Senalova, proua härra Danelis, proua Saiala ja härra Kumatsakas, kas keegi veel? härra Fidanza okei okay,, I m gonna. hästi, teen ettepaneku, et äh, koordinaatorid saavad neli minutit kõneaega, ülejäänud kaks. alustame härra Krossiga. Mattiöö, palun. ja suur tänu, härra esimees. Äh, suur tänu ka nõukogu eesistujale, suur tänu teile nende selgituste eest, mis te meile andsite. jah, otse loomulikult äh, soovin teile nii julgust kui ka õnne läbirääkimistel ma juba arvestasin sellega, et kui need viis kokkulepet, mida te tõesti soovite saavutada ja veel ka korraliku raporti eh, progressi kohta teete, siis tegelikult tundub, et nelja kuuga olete tõesti üüratu tulemuse saavutanud. võite kohe kindlasti kindlad olla, et meie toetame teid, sellepärast et see komisjon siin nendes tähtsates küsimustes äh, Ehm, mis ei ole tähtsad mitte ainult transpordi, vaid ka majanduse arengu jaoks ja ka töökohtade loomise jaoks, et te annate tõesti suure panuse. ja me oleme ka väga palju panustanud selleks, et nende projektidega edasi minna ja just sellepärast on ka meie jaoks väga tähtis, et need projektid ei jääks liiga kauaks nõukogusse toppama, sest meie leiame, et parlamendi tehtud ettepanekud on heaks aluseks selleks, et kompromissile jõuda või siis ka lõplikule kokkuleppele tõesti on tundlikke küsimusi, näiteks äh, dimensioonide küsimus, sellega me ei ole veel tööd lõpetanud, kuid ma loodan, et tõesti nii keskkonna kui ka julgeoleku äh, küsimustega arvestatakse sõidukite puhul ja mitte kõige selle muu müraga selle ümber. ja kogu see raudteepakett, meil on väga hea meel kuulda, et see pakett on teie jaoks absoluutseks prioriteediks. me oleme veendunud, et raudtee eh, tulevikus ei ole mitte ainult heaks eh, alternatiiviks, ei eh, ole üldse ka transpordi üleviimine raudteele ja peale selle mõjutab see ka tööhõivet, meil on võimalik selle kaudu uusi töökohti luua. ja just sellepärast tõesti võiks teha algust tehnilise valdkonnaga, kuid ärge unustage, et tegemist on tervikpaketiga. ja me teame, kui suur on oht, et kui me siin pakette killustama hakkame, siis nõukogu äh, puhul tekib see tendents, et valitakse välja ainult kirsid tordilt nii et tõesti, öelge oma kolleegidele, et vaadake seda kõike tervikuna, aga otse loomulikult me saame aru, et prioriteediks on tehniline osa, sest seda meil on võimalik tõesti väga kiiresti lõpule viia. Euroopa kodanikele. meie kolleegi Bachi raportist leiate te väga palju huvitavat ja tähtsat äh, reisijate õiguste kohta ja ma arvan, et te võiksite seda ka kõike kasutada. mul on küsimus ka lennutranspordi kohta. lennud, äh, te rääkisite müra vastu võitlemisest, aga ka teistes valdkondades äh, on tekkinud meile tõesti probleemiks nii lennuajad kui ka maapealsed teenused äh, ja ma teeksin teile ettepaneku, et selle esimese peatüki juba kolme poolsetelt läbirääkimistelt välja võtaksite, just see müra küsimus siis. ja siis äh, need valdkonnad, äh, kus on äh, küsimused, läbirääkimised lõpetatud, siin on kolm raportööri, kes on väga palju tööd teinud TNT ja Euroopa ühendamise rahastuga, et meil on väga tähtis, et ka selle küsimusega nüüd tõesti edasi mindakse. ja viimane küsimus selline riik nagu Kreeka, kuidas äh, Kreeka nende suurte väljakutsete taustal, nii rahaliste kui ka taristut puudutavate väljakutsete taustal näete oma eesistumist ja mis te arvate, kuidas te neid kasutada olevaid meetmeid saaksite võimalikult kiiresti kas kasutada või rakendama hakata? aitäh! suur tänu, härra Elka Trui, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees, ka mina soovin kõigepealt tänada härra ministrit sissejuhatuse eest. soovin talle järgmisteks kuudeks palju edu. eesistumine kestab pool aastat, nii see on. aga läbirääkimisteks kuluv aeg ehk see võimaluste aken parlamendi jaoks läbirääkimistel on tõesti väga-väga väike. mina tahaksin keskenduda kahele küsimusele esiteks raudteepakett ja siis äh, õhutransport. raudteepakett olevat teie jaoks prioriteediks, nii te ütlesite. aga ma tahtsin öelda, et see ei sõltu teist, ei ole teie süü, see, see on seotud nõukogu töömeetoditega me oleme natukene pettunud ähm, asjade väga aeglase kulu mm, üle nõukogus. meie oleme endast andnud kõik selleks, et see delikaatne, kompleksne ja laiapõhjaline pakett läbi vaadata. me teame ja näeme, et nõukogu on teistsuguse tehnika valinud, nad tegelevad kõigepealt tehniliste küsimustega ja siis alles poliitilistega. me lootsime aga, et veel enne parlamendi ametiperioodi lõppu on meil võimalik läbirääkimisi pidada ja vähemalt tehnilise paketi osas kokkuleppele jõuda nii et juhul, kui nõukogu peab siin äh, orienteeruvat arutelu tehniliste küsimuste üle, siis on tõesti liiga hilja nüüd kokkuleppele jõuda. meie olime valmis paketti ähm, äh, killustama ja kõigepealt rääkima tehnilistest küsimustest, aga hästi. me oleme tõesti natukene pettunud selle üle, mis siiamaani on juhtunud ja nüüd õhutransporti, seda puudutavad valdkonnad, te mainisite siin mõnda nendest. õhutranspordi pakett on meie poolt juba ammu lõpetatud, me ei räägi siin mitte ainult mürast, vaid ka sotsiaalsetest reeglitest, maapealsete teenuste osutajate jaoks, samamoodi nagu ka lennuaegade jaotamisest meie oleme valmis seda kõike eraldi läbi arutama, läbirääkimisi pidama selle üle, sest me teame, et teil ei ole võimalik veel arutelusid alustada. aga me loodame, et vähemalt müra küsimuses on meil võimalik edusamme teha nüüd reisijate õigused, see on see küsimus, millega tegeleb meil kolleeg Pahh me täiskogul varsti asume hääletama selle küsimuse üle selleks, et meie lõplikku seisukohta välja töötada. minu arvates on tegemist tõesti ainukordse võimalusega näitamaks Euroopa kodanikele, et Euroopa Liit tõesti väga konkreetselt on võimeline tarbijate jaoks häid otsuseid vastu võtma nii et kui probleeme tekib, siis tõesti Euroopa on võimeline oma kodanikke kaitsma ja sellepärast ma julgustaksin teid, et te tõesti ka selle küsimusega, reisijate õiguste küsimusega tegeleksite ja edusamme teeksite. viimane valdkond õhutranspordi osas, mida ma tahtsin veel mainida, puudutas ühtset õhuruumi juba mitmeid aastaid on seda küsimust ikka ja jälle tõstatatud. meie oleme siiamaani näinud, et juba minevikus vastu võetud äh, otsuseid ühtse õhuruumi või ühtse taeva kohta liikmesriikides ikka veel ei rakendata. kuigi sellega on, rakendamisega oleks võimalik keskkonda paremini kaitsta, tõhusamalt töötada ja vahendeid kokku hoida ja sellest kõigest muidugi ka reisijad lõikaksid kasu. nüüd see ühtne Euroopa taevas kaks, millega me tegeleme selles osas me ootame ka Kreeka eesistumiselt edusamme meie soovime teile palju edu ja me oleme teiega valmis läbirääkimisi pidama. suur tänu, proua Maisner, järgmisena palun. ja suur tänu, härra minister, ka liberaalide nimel. suur tänu teie sissejuhatava sõnavõtu eest tõesti väga palju on siin juba eraldatud ja otse loomulikult eesistumine kestab kuus kuud, meie jaoks nelja kuu pärast on parlamendis kõik läbi ja seepärast on meil tõesti väga palju ülesandeid, mis kõik teile korraga äh, nii-öelda ukse ette raputatakse äh,. minu nimi on proua Maisner, aga minu kolleeg Bilbao räägib täpsemalt äh, tarbijate õigustest, sest tema tegeleb raportöörina nendest küsimustest. mina aga tahaksin rääkida taristust. Te ütlesite, et äh, alternatiivset uute energiaallikate taristu on väga tähtis, meil esimene kolmepoolsete läbirääkimiste kohtumine on toimunud, mina olen oma fraktsiooni variraportöör ja ma arvan, et oleks väga hea, kui meil õnnestuks viiendal märtsil jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel, sest see oleks väga heaks märgiks ja heaks võimaluseks edasi minna, sest me ju soovime tõesti äh, Äh, valge raamatuga saavutada seda, et transport oleks puhtam ja ma arvan, et kõikide transpordivaldkondade jaoks oleks hea, kui see taristu oleks võimalik üles ehitada. õhutranspordi kohta ei pea ma palju ütlema, palju on ära öeldud, te ütlesite, et te alustate müraküsimustega, äh, lennupaketis see on väga hea ja liberaalide jaoks oleks väga hea, kui lennuaegade jaotamiseni jõutaks läbi vaadata. meil on liberaalide hulgas raportöör, kes ootab tulemust. ühtne Euroopa Äh, taevas, olen nõus kolleeg Elga Truiga, me soovime tõesti edusamme saavutada, meil ei ole ikka veel Euroopa tasandil lahendust, samamoodi nagu ka raudtee puhul on meil vaja õhutranspordi jaoks mõistlikku lahendust, võib-olla te tõesti saavutate midagi oma eesistumise ajal. nüüd äh, reisijate õiguste kohta on mul konkreetne küsimus, on ju nimelt nii, et et äh, parlament ei ole küll veel hääletanud, aga parlamendi seisukoht on äh, palju tarbijasõbralikum kui meile tehtud ettepanek. milline on nüüd nõukogu seisukoht, et tahaksin lihtsalt teada, millisel kursil te olete? ja viimane küsimus, kas ma sain teist õigesti aru, et teie vastutate ka Neiadese eest? sest äh, mina vastutan oma fraktsiooni selle küsimuse eest ja sellepärast tahaksin teada, kes teie poolt vastutab, aitäh! suur tänu, härra Kraamer, palun! suur tänu! suur tänu ka Roheliste fraktsiooni nimel selle sissejuhatuse eest, teie kavatsuste selgitamise eest. mina tundsin äh, Eva Lichtenbergi ja oma raporti puhul äh, puudust äh, selle, sellest statistikast, mis puudutab raudtee- ja meretransporti. mul on väga hea meel, et te raudteepaketist rääkisite ja ütlesite ka, et see on teie jaoks kõige tähtsamaks prioriteediks, sest meile oli sosistatud, et äh, Kreeka ei soovi selles küsimuses mitte midagi eesistumise ajal teha. kas ma sain teist nüüd õigesti aru, et teie jaoks äh, tehnilistes valdkondades, tehnilised valdkonnad on nüüd kõige tähtsamad, sellepärast et nõukogu siin äh, ohutuse ja erinevate valdkondade ühendamise osas äh, on jõudnud kokkuleppele, et kas me saaksime siis nüüd kiiresti nendes küsimustes kolmepoolseid läbirääkimisi alustada ja siis nagu Mathieu Grosch ütles, et äh, ülejäänud küsimused järgneksid. et siis, sest tõesti, meil parlamendis on kõigest veel neli minut-, neli kuud aega. Te noogutate nüüd, mul oleks hea meel, kui te seda kõike veel kord ka selgesõnaliselt öelda saaksite. eile me arutasime seda ka siin komisjonis ja tõesti, meil oleks väga hea meel, kui me saaksime selle suure sammu edasi teha. me teame, et teist vald-, teised valdkonnad on veelgi raskemad, aga ka nendega tuleb tegeleda. ja tõesti, see, mille üle on juba võimalik läbi rääkida, selle üle sooviksime ka läbi rääkida. tegin lühidalt ja üritan ja ootan nüüd juba teie vastuseid suur tänu, järgmised kõnelejad saavad kaks minutit kõneaega ja kõigepealt härra Pahh, palun, George Pahh, palun. suur tänu, härra esimees. härra minister, te ütlesite, et transport on väga tähtis ja mina arvan, et teie ülesanne on väga tähtis ja ma soovin teile palju edu selles. Te olete tõesti auahne, julge see viimastel aastatel nõukogu puhul ei ole olnud niimoodi, mõtlen siin kas või e-call süsteemi peale, ühise õhuruumi peale, õhutranspordi, raudteetranspordi peale, tõesti tundus, et tihti nõukogu pigem vajutas pidurit kui gaasi. kaks küsimust, mis mind eriti huvitavad, reisi, lennureisijate õigused, mida siin juba mitu korda mainiti mul on väga hea meel, et te ütlesite, et kõige tähtsamaks prioriteediks on see küsimus, aga te ütlesite, et äh, juunikuus võib-olla on alles võimalik äh, kokkuleppele jõuda. ja ma tahaksin nüüd teid paluda ja tõstatada uuesti Gesine Meissneri küsimuse. Mid-, kuidas teie hindate, kas komisjon on pigem äh, tarbijate või tööstusettevõtete poolel või te üritate kuidagi tasakaalu saavutada ja kas te ei võiks äh, veelgi suuremaid eesmärke paika panna ja juba märtsikuus äh, kokkuleppele jõuda, sest Euroopa kodanikud ootavad meil selget sõnumit ja seda, mis on nende õigused, nii et äkki võiks juba märtsikuus nõukogus mingi sellise üldise kursi välja töötada. teiseks, raudteepakett. Te ütlesite, et tegelesite te,, tegelete tehniliste küsimustega, minu arvates seal tõesti probleeme pole, ma tean, et raudteepakett on väga tähtis ja üleüldse raudteetööstus, ma tean, et poliitilised valdkonnad, seal on veel terve rida äh, valdkondi, te rääkisite siin äh, avalikest teenustest, et äh, nendest räägitakse kõigepealt, aga siis hiljem ütlesite, et siiski järjekorda võib-olla muudetakse. nii et ma tahaksin teada, millest see sõltub äh, ja kas ma sain sellest üldse õigesti aru, et on võimalik seda järjekorda muuta? aitäh! suur tänu, proua Senalova, palun kaks minutit Sedo, dobrý den, pane ministře. Já bych měla dotaz z oblasti dopravní bezpečnosti. Aitäh, härra minister. Mul on küsimus, mis puudutab liiklusohutust. Ma tulin siia, et kuulata, mida te räägite meile e-kooli süsteemist, mis, mida tuleks rakendada siis seoses autoõnnetustega. See annaks panuse meie eesmärki vähendada hukkunute arvu Euroopa tänavatel. ma tahan teid tänada, et selle eest, et te olete e-kooli nimetanud üheks oma prioriteediks, ma tahaksin omalt poolt öelda ka seda, et Euroopa Parlament toetas e-kooli juurutamist ning juulis kaks tuhat kaksteist hääletasime raportit, mille ähm, me töötasime välja koos kolleeg Kochiga ning see süsteem tuleks juurutada oktoobrist kaks tuhat viisteist, aga kui see edasi lükkub, siis kindlasti äh, hukkub Euroopa tasandil roh-, Euroopas rohkem inimesi. ma tahaksin küsida, kui kaugele te, te tahate oma plaanidega jõuda ja kas teil on, kas te plaanite juba esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda? proua Bilbao, kõigepealt sooviksin äh, soovida palju edu äh, Kreeka eesistujale mm, meil on väga hea meel kuulda, et neljas raudteepakett kuulub teie prioriteetide hulka, sest nagu üks kolleeg juba ütles, olid juba levinud kuulujutud selle kohta, et ei ole sellest eriti huvitatud. ma arvan, et tehnilisi aspekte saab käsitleda märtsis, selle kohta on ka olemas vastavad raportid ja ma arvan, et me kõik pingutame Ähm, selle nimel ja saadikud äh, kindlasti probleeme ei tekita. aga nõukogu äh, tegi midagi, mida parlament äh, tahtis vältida, nimelt jagas ne-, neljanda raudteepaketi tehnilisteks ja poliitilisteks aspektideks. Teie mainisite, et te tahate poliitilise osaga jõuda võimalikult kaugele ja pea, nimetasite kuupäevana viiendat juunit, kui meil parlamendis enam mingeid äh, istungeid ei toimu. aga mida te olete kuulnud äh, nõukogus liikmesriikidelt ja kas te näete, et liikmesriigid on valmis äh, neljanda raudteepaketi osas tegema edusamme ja mis puudutab poliitilist osa, siis milles seisneb see peamine raskus? miks ei ole äh, parlamendiga ette nähtud arutelusid enne viiendat juunit. härra Danellis, härra minister, ma sooviks Kreeka eesistujale soovida kõike head, et äh, teie töö oleks tõesti tõhus ja edukas ja mis puudutab tõhusust, siis äh, peame veel tegelema teemadega, mis on lahendamata, eriti mis puudutab parlamendi ja nõukogu vahelisi arutelusid ja tuleb kindlasti tegeleda teemadega, mida on vaja ette valmistada järgmiseks eesistumise ajaks. on kaks äh, suurt teemat, kus äh, ollakse kokkuleppel äh, probleemide osas ning me tahame Kreeka eesistujat toetada selles osas, et milliseid teemasid on vaja käsitleda ma lühidalt räägiks kaheks, kahest olulisest teemast. esiteks ühtne Euroopa taevas. on loomulikult selge, et liikmesriigid mõtlevad endiselt, et kakskümmend kaheksa miinus kümme teabesüsteemi tuleb säilitada, aga meie arvame, et see ei ole võimalik. oluline on tagada võimalikult sujuv liiklus selleks, et hoida kokku raha ja aega ja selleks, et lahendada keskkonnaprobleeme ja ma arvan, et Kreeka eesistuja peab selle teemaga intensiivselt tegelema. siin transpordikomisjonis on kujunemas välja arvamus, et selle paketiga oleks võimalik minna kaugemale, aga see ei ole võimalik äh, ilma maapealse teeninduse liberaliseerimiseta ning me loodame, et äh, te isiklikult äh, hakkate selle teemaga tegelema. Kreeka on äh, riik, mis väga suurel määral sõltub turismitööstusest ja seetõttu ka lennuliiklusest ja seetõttu on selle teema käsitlemine tõesti äärmiselt oluline. ning teiseks, lennureisijate õigused. töö on algusjärgus, aga ma arvan, et me peame tegutsema kiiremini. see on valdkond, mis Euroopa kodaniku jaoks on äärmiselt oluline, et teenuseid tõesti iga päev parandataks. proua Jaala Sender, palun. aitäh tere tulemast ministrile ja aitäh kogu selle teabe eest, mida te meile edastasite. ja mis ja mis puudutab seda ship to rail äh, plaani, siis viimasel ajal on olnud äh, suuri probleeme selle toimimisega ka minu koduriigis, aga ka aga se-, sellest hoolimata ka Prantsusmaal ja Poolas on äh, osapooli, kes on sellest huvitatud, see platvorm peaks äh, kaasama võimalikult paljusid äh, ning me peaksime kaasama võimalikult paljusid ettevõtteid, kes äh, on, kellel on vastav võimekus ning mis puudutab neljandat äh, raudteepaketti, siis ma olen äh, sotsiaaldemokraatide raportöör koostalitlusvõime osas ning ma, peame loomulikult tegema edusamme tehnilises osas, aga nagu kolleegid juba ütlesid, sooviks ka mina, et nõukogu annaks meile ka vihjeid poliitilise osa jaoks. võib-olla oleks meil siis võimalik mm, edasi liikuda ning mis puudutab Euroopa ühendamise rahastust, siis te peaksite liikmesriike üles kutsuma nii kiiresti kui võimalik äh, nimetama koridoride jaoks äh, koordinaatoreid äh, et oleks võimalik äh, hakata asju edasi arendama ning mis puudutab reisijate õigusi, siis äh, sooviksin paluda teil ähm, teilt seda, et meil õnnestu-, et meil oleks võimalik äh, valimiskampaaniat alustada heade sõnumitega, sest valimiskampaania saab olema raske, palun esitage järeldused võimalikult kiiresti, et me saaksime seda teemat kasutada läbirääk-, valimistel. härra Kummust-Saakos, palun aitäh, Brian, tere tulemast parlamenti, härra minister, ja tere tulemast Transpordikomisjoni, me soovime teile kõike head. Teid ootab ees äh, raske eesistumise aeg ja teie jaoks on kindlasti äärmiselt problemaatiline see, et äh, Euroopa Parlamendi valimised toimuvad nii varakult, me toetame teid äh, ja loodame, et teil on ka Eh, poliitilist tahet edendada Euroopa transporti. me kuulsime, et Naiades eh, projekt on ka üks teie prioriteetidest, meil on väga hea meel selle üle, eh, sest see on kindlasti kasulik Euroopa transpordile ning teine asi, üle-euroopalised transpordivõrgud, äh, eelmisel aastal tehti sellega seoses väga palju ära, meil on olemas raamistik, meil on olemas rahastus ja nüüd on tegemist rakendamise etapiga. Kreeka, aga kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks on asi ju nii, et tegemist on viimaste aastate suurima taristu arendusprojektiga ja sellepärast on see meie jaoks eriti oluline eesistujariigina peate te tegema kõik, mis võimalik äh, selleks, et äh, oleks äh, võimalik edendada rakendamist. kontaktid komisjoniga on olulised, liikmesriikidega, ühtekuuluvusfondist abi saavate liikmesriikidega. meil on Kreekas vaja üle-euroopalist võrgustikku arendada Äh, sõlmpunkte arendada ning äh, vastav rahastamine annab meile tõesti hea võimaluse seda projekti ellu viia. see ei ole mitte ainult Kreeka jaoks eriti oluline, vaid ka teiste Euroopa riikide jaoks. härra Fidanza, palun järgmisena. Karla, kaks minutit. suur tänu härra esimees, ka mina soovin palju edu teile, härra minister, Kreeka eesistumisperioodi jaoks, mis on tõesti väga tähtis ja teie programm on väga suurte eesmärkidega. meie jaoks on teie eesistumine äh, eriti tähtis, sellepärast et äh, esimesest juulist meie võtame eesistumise üle. nii et tõesti soovin teile eriti palju edu oma töös. tahaksin paar sõna öelda alternatiivsete kütuste direktiivi kohta. mina olen selles küsimuses raportöör. kõigepealt suur tänu koostöö eest, mida olete siiamaani üles näidanud ja ma olen teie ettevaatliku optimismiga nõus. võib-olla õnnestub meil ka tõesti esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda, aga me peame just nõukogu osas veel väga palju veenmistööd tegema. see tähendab seda, et me peame hoolitsema selle eest, et investeeringud äh, erasektoritesse oleksid lihtsad ja toimuksid kiiresti, näiteks maagaasi puhul, kas siis gaasi kujul või veeldatud kujul ja mõtlen siin just ka meretranspordi peale ning heitmete küsimuse peale, heitmete vähendamise peale eelkõige. seda ettepanekut ei tohiks õõnestada. ei komisjoni ettepaneku kaudu ega ka parlamendi ettepaneku kaudu. on täiesti selge, et eesmärgid peavad olema realistlikud, aga eesmärgid peaksid jääma püsima, sest muidu ei oleks meil võimalik rääkida ka ühtsetest reeglitest kogu võrgustiku jaoks Euroopas. see aga samas oli põhjus üleüldse kogu selle projektiga tegelemiseks nüüd paari sõnaga ka äh, turismi kohta, see on ka üks teie pädevusvaldkondadest meie oleme selles valdkonnas väga palju, selles komisjonis väga palju tegelenud ka turismiküsimustega. ja märtsi keskel komisjon teeb oma ettepaneku ning me loodame, et see valdkond siis nõukogus ka võimalikult kiiresti läbi vaadatakse, selleks et me saaksime veel Itaalia eesistumise ajal teha oma ettepanekuid. järgmisena härra Marinescu, palun kaks minutit. aitäh, härra president, härra esimees, minister, te kuulsite minu kolleegid juba ära, mina olen Ühtse taeva osas raportöör. Te kuulsite, mida ütlesid sotsiaaldemokraadid, liberaalid ja nüüd Rahvapartei nimel küsin täpselt sedasama äh, Äh, teilt paluda, et me jõuaksime ühtse taeva osas kokkuleppele. kolmekümnendal jaanuaril me peaksime oma komisjonis hääletama. Te teate, milline on parlamendi seisukoht. ja ainus asi, mida ma teilt palun, on alustada läbirääkimisi. ma palun läbirääkimiste alustamist ärge kuulake siin nõuandjaid, kes räägivad teile võib-olla, et see ei ole võimalik. mina arvan, meie siin arvame, et see on võimalik et meil on võimalik kokkuleppele jõuda, kompromissile jõuda nõukoguga. Teil on komisjoni tekst ja ma arvan, et selles küsimuses on meil võimalik midagi ära teha. nii et see on minu palve teile, palun alustage läbirääkimistega. aitäh! härra minister, enne kui ma annan teile sõna vastuteks, siis eh, see küsimus, eh, mida mina tahtsin esimehena tõstatada, on raudteepakett. mul on väga hea meel, et te soovite raudteepaketiga edasi minna, eriti just selle tehnilise osaga meie hääletame raudteepaketi üle tervikuna veebruarikuus kui me tõesti oleme valmis tehnilist küsimus te,, tehniliste küsimuste poolt eraldi vaatama selleks, et veel selle, enne selle parlamendi ametiperioodi lõppu see küsimus äh, lõpusirgele viia. mul oli väga hea meel kuulda et te äh, ütlesite, et te hoiate nii-öelda neid negatiivseid tundeid nõukogust äh, eemale ja me tõesti üritame seda siis ka selle komisjoni poolt siin ähm, parandada. Äh, George Bach on raportöör, mis puudutab määrust kakssada kuuskümmend üks reisijate õiguste kohta. ma tahaksin toonitada, et Äh, seal räägitakse just reisijate õigustest, mitte lennureisijate õigustest. Äh. ja võib-olla mäle-, äkki te meenutaksite seal nõukogus oma liikmetele, et seal räägitakse just äh, reisijate õigustest ja mitte lennuettevõtete õigustest. Teil on nüüd sõna, härra minister. suur tänu, härra Simson. jah suur tänu veel kord, lugupeetud rahvasaadikud, kõigepealt suur-suur tänu selle eest, et te nii arvukalt osalesite arutelus. Te tõstatasite väga palju erinevaid tähtsaid küsimusi, mis kõik puudutavad minu vastutusalas olevaid äh, probleeme ehk siis transpordivaldkonda. ma alustaksin küsimusega, mida te kõik mainisite, raudteepakett. ma võin teile kinnitada ja ma tahan väga kategooriliselt siin ka seda öelda, et äh, transpordiministrite nõukogu esimehena teen kõik endast oleneva selleks, et see pakett lõpusirgele viia. natukene aega tagasi kohtusin vastutava volinikuga, härra Kallasega. tema on tõesti ka otsustanud selle programmiga edasi minna. see selle paketi läbivaatamine on viivitunud ja meie Kreeka eesistujatena ei ole seal nende viivituste eest vastutavad, kuid me otsustasime nüüd äh, üheskoos, mõtlen komisjoni ja nõukogu ja loodan, härra esimees, et ka teie äh, va-, komisjon äh, koos raportööride ja variraportööridega ühineb meiega et meil on nüüd tõesti üheskoos vaja pingutada selleks, et me töötaksime välja ajakava ja hoolitseksime selle eest, et kõik äh, vajalikud sammud ajakavas oleksid sees kui me saame selle menetlusliku poole paika, siis olen tõesti nõukogu eesistujana valmis kas või iga päev Brüsselisse tulema selleks, et see pakett vastu võtta. nii mõnigi teist küsis minult, seda küsimust, aga me teame, et enamus riikidest nõukogus kas on selle paketi vastu või ei tunne väga palju huvi selle vastu. me ei tohiks tõesti seda unustada, kui me ajakava paika paneme. ma olen nii ühe kui teisega rääkinud ja siin öeldi, et jah, ärge minge selle küsimusega edasi aga need kaks küsimust on väga-väga tähtsad. raudteeameti osas me ei ole ka veel kokkuleppele jõudnud ja me tõesti üritame anda kõik endast oleneva. ma olen tõesti pühendunud sellele, et koostöös ministrite nõukogu ja komisjoniga me üheskoos teeme kõik selleks, et Äh, raudteepakett vastu võtta. see on nüüd minu selge lubadus teile. ma annan tõesti kõik endast oleneva selleks, et see eesmärk saavutada. ja ma annan teile kindlasti informatsiooni ka selle kohta, kui kaugele oleme asjadega jõudnud. tegemist on tõesti meie eesistumise sellise erilise olukorraga märtsi keskel tegelikult teie töö juba lõpeb ja me peame sellega arvestama. nüüd äh, ship to rail, see, et mere pealt transport raudteele, tegemist on väga tähtsa huvitava algatusega. meil on võimalik siin tõesta, tagada äh, raudteetööstuse koos, et koostöö teadusasutustega liikmesriikides ja me kõik üheskoos soovime hoolitseda selle eest, et järgnevatel aastatel väga kõrgel tehnilisel tasandil hoolitsetaks majanduse arengu ja tarbijate kaitse eest. ja seda just raudteevaldkonnas me loodame, et neljateistkümnendal märtsil on meil võimalik nõukogus selle küsimuse läbivaatamine lõpetada, äh, hoolitsemaks selle eest, et äh, nõukogu määrus koos Euroopa Parlamendi positiivse arvamusega siis ka vastu võetaks. ma tahaksin lühidalt ka teie kommentaaride juurde tulla. taristu alternatiivsete kütuste jaoks. viiendal märtsil toimub viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor ja pärast seda me üritame läbirääkimised lõpetada. nüüd lennureisijate õigused. jah, härra Simson täiesti õigustatult äh, mainis seda küsimust. Te ütlesite, et äh, me oma eesistumise ajal peaksime tähelepanu ähm, pöörama lennureisijate õigustele, just sellepärast on ka tegemist väga raske ja väga põletava küsimusega. Leedu eesistumise ajal ei õnnestunud seda küsimust lõpusirgele viia ja me tõesti üritame siis hiljemalt viiendal juunil äh, selle küsimuse läbivaatamise lõpetada nüüd e-call, see õnnetustest teatamise süsteem äh, tahame küsimuse läbivaatamise lõpetada märtsikuus, aga see sõltub äh, ka teiste küsimuste läbivaatamisest, sest siin on ka teisi ministreid ja ministeeriumeid vastutava. see, mõtlen nimelt arenguministreid ja vajalikke juhiseid nendelt, aga ma loodan, et meil üheskoos on võimalik ka selles küsimuses töö lõpetada. nüüd lennuaegade jagamine. nii mõnedki teist mainisid ka neid. meie prioriteediks lennutranspordis on müratase on ka teisi valdkondi muidugi, millega tegeleda, kuid meil on väga vähe aega, et läbirääkimisi pidada parlamendiga ja nõukogus kohe kindlasti jätkame ka arutelusid. tulen veel kord tagasi lennureisijate õiguste juurde. Kreeka jaoks on läbirääkimised Euroopa Parlamendiga väga tähtsad ja seda just põhjustel, mida härra Simson mainis. härra Simson, te ütlesite, et me soovime raskuskeskme panna lennureisijate õigustele ning äh, lennureisijate toetamisele ja kaitsmisele. kui me Leedu eesistumise ajal oleksime jõudnud kokkuleppele, siis oleks olnud väga hea kuid on veel lahtiseid küsimusi, mis tuleb läbi vaadata ja meil on ka terve rida problemaatilisi küsimusi. nii et ma ei tea, kas me tõesti jõuame seda kõike teha veel teie ametiperioodi jooksul. aga ma loodan, et siis hiljemalt Äh, viimasel nõukogu kohtumisel juunikuus meil see õnnestub. ühtne Euroopa taevas, jah, sellel on nii pooldajaid kui ka vastaseid. nii see on, teame seda hästi. jah, siin on tegemist ka egoismiga nõukogu poolelt, nagu härra Danelis ütles. vastavalt sellele, kuidas asjad arenevad ja vastavalt sellele, palju meil veel aega on, vaatame ka seda küsimust läbi siis Euroopa ühendamise rahvas, rahastu, selles küsimuses teeme koostööd komisjoniga ja kõikide teiste pädevate asutustega Euroopa Liidus. nüüd Euroopa Euroopa-ülesed äh, transpordivõrgustikud. ka selles valdkonnas soovime me teha teistega koostööd. väga tähtis on, et need TNT äh, võrgustikud tõesti rakenduksid, see mõjutab väga palju ka meie arengut ja edusamme. sadamad, äh, raudteetransport, maanteetransport, need kõik kuuluvad äh, kokku ja ma sooviksin siiski veel ka ühte küsimust äh, eraldi välja tuua. härra Kumutsakos ütles ja olen sellega nõus, et on veel üks tähtis parameeter millele ma teeksin oma lisandusi. võib-olla on nii mõnegi jaoks äh, teie hulgas tegemist äh, uue informatsiooniga. taristu eest vastutava ministrina võin teile kinnitada, et äh, Kreekal on kogemusi taristu ülesehitamisega, näiteks kiirteede ehitamisega, meil oli tegemist ühisprojektidega, kuhu olid kaasatud pangad, avaliku ja erasektori partnerlus, eelarverahad, Euroopast saime toetust. tõesti tahaksin toonitada, et komisjon toetas meid väga ja ainult seepärast äh, oli meil võimalik see suur projekt äh, läbi viia. see viis kuni kaheksa miljonit eurot maksev projekt. taristu on väga tihedalt seotud ka pangandusmaailmaga tegemist on raske küsimusega, ei ole mitte mingit paindlikkust, aga selles küsimuses soovin teile kinnitada, et Euroopa Investeerimispank jah, temal on küll kolme A reiting ja nad ei tohiks seda reitingut äh, kaotada, aga investeerimispank peaks olema äh, selleks kohaks Euroopas, kus aidatakse arengule hoog sisse lükata ja kui erasektorist ei tule investeeringuid, on väga raske majandust uuesti jalule saada. ja just Kreeka, aga mitte ainult Kreeka, vaid ka teised liikmesriigid on kriisi all väga palju kannatanud ja just sellepärast sooviksin eh, teha üleskutse, et eh, meil tuleb pidada organiseeritud arutelu selle üle, kuidas panna võrgud toimima, kuidas Euroopa võrke äh, lõimida üheks suureks programmiks, hoolitseda selle eest, et komisjoni poolt äh, raha on tagatud ja et nõukogu toetab seda kõike oma otsustega. ja eriti tähtis on siin ka pangandussektor, mis peab toetama erainvesteeringuid. see on äärmiselt tähtis Euroopa arengu jaoks taristu alternatiivsete kütuste transportimiseks ootame jällegi ära viienda märtsi. nüüd ülejäänud küsimused, üks hetk, otsin siit õige lehekülje välja veel kord, see dimensioonide küsimus on teatud riike, mis muretsevad selle pärast. me tõesti üritame leida tasakaalus lahenduse äh, murede ja nõudmiste vahel selleks, et äh, meil äh, maanteetranspordis just Äh, läbiva transpordiga riikide jaoks. siin on ju ka direktiiv, mis puudutab sõidukite maksimaalseid mõõtmeid ja äh, Äh, äh, massi. väga tähtis on, et me vähem sõltuksime toornaftast, et me oleksime keskkonnasõbralikumad, aga kui me siis tõesti elektriautosid kasutame ja elektriautode taristu välja töötame, siis oleks tähtis, et meil oleks ka tõesti olemas turg elektriautode jaoks. siis ka liiklusohutus on väga tähtis küsimus, selles tuleb ka teha edusamme, eriti äh, vastava määrusega selleks, et me siis ka nõukogus saaksime juunikuus selle määruse vastu võtta. arvan, et olen nüüd tõesti kõikidele küsimustele vastanud ja ma loodan, et järgnevatel äh, nädalatel ja kuudel õnnestub meil eriarvamused nõukogus ületada liikmesriikide vahel ja liikmesriikide ning parlamendi vahel selleks, et äh, tehtud ettepanekud oleks võimalik ka vastu võtta, sest tegelikult me kõik teenime Euroopa kodanike huve. ja ma arvan, et meil on vaja ka tagada vajalikud teenused ning me peame hoolitsema selle eest, et me jõuame kokkuleppele ning välja töötaksime mõistliku poliitika transpordivaldkonnas ning ma arvan, et poliitikat on võimalik hinnata ainult selle kaudu, et kas me tõesti oleme midagi oma kodanikele teinud, äh, kodanike jaoks ära teinud. suur tänu, härra minister, teie ettekande ähm, eest ja ka selle eest, et te väga üksikasjalikult üritasite küsimustele vaadata. ma ootan põnevusega koostööd teiega, teie eelkäija meie töö lõpeb aprillikuus, aga ma ütlesin, et ma olen selle komisjoni esimees kuni esimese juulini, nii et olen tõesti ka teie eesistumise lõpuni selle komisjoni e-, esimees ja me oleme siin selleks, et Kreekat eesistujana toetada just nendes küsimustes, mis meile probleeme valmistavad. Te kuulsite seda, aga e, suur tänu siia tulemast, aitäh! okei okay,, guys, can we go on to our? jätkame. viimane päevakorrapunkt, äh, milleks on äh, maksimaalmõõtmed äh, ja lubatud maksimaalne täismass, meil on kuuskümmend viis muudatusettepanekut, vabandust, sadu muudatusettepanekuid ja need üle, nendest üle kolmesaja puudutasid Äh, piiriolest äh, transportima. saan aru, et enamus muudatusettepanekutest oli selles küsimuses, nii et härra Leistfried. kuulge, oleks väga tore, kui te nüüd tõesti need ähm, koridori vahelt siin vabastaksite ja ajaksite juttu väljaspool äh, seda ruumi, selleks et me saaksime oma tööga jätkata. härra Leistfried aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid, me jõuame selle raportiga nüüd äh, sellisesse etappi, kus osa tööd on tehtud, aga teine osa töö loomulikult äh, tuleb veel teha ära. Äh, ära tehtud on meie esialgsete seisukohtade väljakujundame, me umbes teame, kes mida tahab, mis suunas asi läheb ja väga meeldiv on see, et on juba veidi võimalik hinnata ka võimalikke häälteenamusi, mis äh, erinevatel äh, hääletustel võiksid välja kujuneda ja selle olukorra tõttu olen ma üritanud siis mõningaid probleemivaldkondi piiritleda ja mõningaid äh, asju siis juba välja selgitada. tundub, et on neli valdkonda, millele enamus muudatusettepanekuid on keskendunud ja need neli valdkonda on veidi erinevad. kolm tükki neist on vähem problemaatilised. üks valdkond on aerodünaamilised meetmed, et kuidas need peavad välja nägema, kui pikad need võivad olla ja nii edasi. ja meil on juba variraportööridega olnud esimene kohtumine, kus me jõudsime nii kaugele, et tõenäoliselt me äh, saame välja töötada selliseid lahendusi, mida enamus äh, saavad toetada. näiteks on küsimus selles, et äh, kui pikk peab olema e-, veoki ees aerodünaamiline meede nelisada kuni kaheksasada millimeetrit, ilmselt jääme kuskile sinna vahele ja teine puudutab niinimetatud lapad said taga äh, ja oluline on see, et me jõuaksime selliste lahendusteni, mis ei ole praeguste õigusaktidega vastuolus ja rahvusvaheliste reeglitega ka vastuolus ei oleks, sellepärast et Euroopa autotööstust ei tohi selliste ettepanekutega loomulikult kahjustada, vaid äh, neile tuleb luua vähemalt samasugused võimalused nagu teistele autotöötajatele. ning teine küsimus, mis tõusetub, on Äh, kaalutõus äh, alternatiivsete mootorite kasutamisega seoses, ka selles osas oleme lahendusi arutanud ja ka selles osas me oleme üsna kaugele jõudnud ning kolmas valdkond on äh, ohutuse valdkond, seda me ei ole veel täna saanud arutada, aga ma arvan, et äh, üldiselt äh, ollakse väga nõus sellega, et äh, veoautod muutuksid ohutumaks nii kaugvedude puhul kui linnaliikluses, kus toimub enamus õnnetusi ja ma arvan, et ka selles osas läheme õiges suunas, ma arvan, et kaalusensorite küsimus on see küsimus, mille me saame lahendada. Need on siis nüüd neli paketti kus äh, minu jaoks äh, raportöörina oleks suhteliselt lihtne lahendusi välja töötada, kuna kõik äh, on täis head tahet ja lahendused on lihtsamad ja siis on meil viies valdkond ja see valdkond on selline valdkond, kus, mis on seotud üsna suurte emotsioonidega ja ja see on äärmiselt huvitav ja seal on väga erinevaid ettekujutusi. komisjon minu meelest tegi väga radikaalse ettepaneku, mis ei lähe õiges suunas ja minu, mina reageerisin äh, sellele täpselt sama radikaalselt ja raportööri ettepanekud komisjoni ettepanekule olid äh, täiesti diametraalselt erinevad ja kolleegide reaktsioon oli loomulikult ka vastav, see oli väga huvitav, me nägime erinevaid reaktsioonide rühmi, oli kolleege, kes olid arvamused, et piiride avamine suurematele ja raskematele veokitele on mõttekas, seda on mõttekas teha kiiresti, oli kolleege, kes olid arvamusel, et seda võib arutada aga oluline on see, kuidas seda teha ja kedagi ei tohi sundida ja tuleb eristada, et kas on liikmesriigi tasandil reeglid või äh, Euroopa tasandi reeglid. see on siis nii-öelda teine plokk. ja et seda tuleks siduda sellega, et kas meil oleks koridori lahendused, mis oleksid seotud erinõuetega või mitte ning kolmas plokk, kes ütlevad, et et mitte kunagi ei tohiks lubada piiride avamist suurematele ja raskematele veokitele. nii et äh, nende positsioonide vahel oleks nüüd vaja leida mingi lahendus, ma tahaksin selgelt välja öelda seda, et kui mingi lahendus äh, leitakse, kus äh, suurematel huvirühmadel on seda võimalik toetada, siis minu jaoks on täiesti selge see, et äh, senine praktika Põhja-Euroopas, Ühendkuningriigis ja Iirimaal on see, mida Euroopa seadusandja ei hakka ründama. ma tahaksin selle selgelt välja öelda meie Põhja-Euroopa, Iirimaa või Ühendkuningriigi ähm, mm, kolleegidele, kus on kõrgusepiiranguid või siis pikkusepiiranguid äh, Põhja-Euroopas, et ähm, me peame jõudma sellise kompromissini, mis võimaldab neil teha seda, mida nad äh, tahavad, aga kui me kompromissile ei jõua, siis on raske. sest äh, siis kehtib kõigi jaoks see, mis äh, meil õnnestub äh, välja töötada, aga ma olen suhteliselt lootusrikas, et meil õnnestub jõuda kompromissile, me oleme täna pidanud häid äh, kõnelusi, ma ei tahaks praegu veel hakata vihjama, et mis suunas me hakkame edasi liikuma, aga võib-olla komisjon saab meid toetada oma tulevuse tööga, seda me näeme, aga selline on praegune asjade seis ja mul on väga hea meel, et me kohe kuulame kolleegide sõnavõtte ja et äh, meil saab kindlasti olema, olema väga viljakas ja huvitav arutelu. suur tänu, härra Leitfried, terve rida sõnasoovijaid. nimekiri katab terve lehekülje, nii et palun tehke nii äh, napisõnaliselt kui vähegi võimalik ning äh, pidage meeles et äh, see, kui asjad on juba öeldud, äh, siis see ei tähenda seda, et te peate kordama seda, kuna teie pole seda veel öelnud. kõigepealt variraportöörid ja nii edasi. Then Mr Van Dalen as the shadows and then I have got Mr Cox, Mrs Meissner, Mr Fiona, Mrs Walkman Cole, Mrs Foster, Mr Ertug, Mr Higgins. okei okay.. Now we have got Mr Mrs Tigal and Mr Frigo. So I am going to close ja nüüd siis panen kõnelejate nimekirja nii-öelda lukku. kui tahad, tähendab äh,, ärge andke märku. keset äh, meie arutelu, kui keegi soovib sõna, ei soovi, siis nüüd rohkem võimalust selleks ei ole. palun. Present, Mr Chairman. härra Sarvenoo, palun. suur tänu, härra esimees kõigepealt üks üldistav mõte või üldistav eesmärk selle õigusloomelise teemaga seoses. ma arvan, et äh, see peaks olema selge ja loogiline. seda ootavad meilt kõik. tootjad, veoettevõtjad, juhid ja ennekõike liikmesriigide rahvas, sellepärast et siin on mängus nende töökohad ja nende majandus ja nii et meil on vaja siin loogilisust ja selgust. ja nüüd siis sisulised äh, eesmärgid. kõigepealt äh, meil on vaja keskkonna seisukohast äh, ja äh, majanduslikult äh, säästlikke veokeid. see on saavutatav ja selles osas valitseb suur üksmeel, nii et tõsiseid probleeme sellega seoses, ma arvan, ei ole me võime rääkida sellest, kas kuussada millimeetrit või kaheksasada millimeetrit siin-seal ja kuidas seda täpselt arvutatakse selliste pisiasjade üle, aga ärgem siis liiga palju aega nende pisiasjade peale ka raisakem. ja siis turvalisemad veokid. ka see on saavutatav eesmärk ja selles osas, ma arvan, valitseb samuti üldine üksmeel ja kompromissid on juba tulekul. aga siis piiriülese transpordi küsimus. täna ma sellest väga põhjalikult ei räägiks, aga mul on siiski mõningad asjad, mis on pannud mind mõtlema ja suur tänu äh, raportöör äh, Leichtfriedile põhjaliku töö eest selle teema vallas. aga igal juhul üks asi, mis on äh, mulle mõtteaineks olnud äh,, on see, et te ütlesite, et on neli erinevat kategooriat piiriüleses äh, mõõtmes ja kolm nendest neljast minu meelest on tegelikult ühesugused. vähemalt mulle tundub nii. pisut on erinevusi sõltuvalt sellest, kas tegemist on Rootsi või Soomega või äh, riikidega, kus on katseperioodid, Taani, Belgia, Holland kus katseperioodid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba lõpule jõudsid. nii et on erinevad riikide rühmad ja siis Benjoni äh, koridor, kolmas äh, grupp nii-öelda, aga tegelikult äh, mingeid suuri vahesid seal ei ole, nii et ma ootan juba kompromissi, kus on lõpuks arvesse võetud seda, et lõppkokkuvõttes ei saa me lihtsalt piire kinni panna ju seda me ei tohiks mitte mingi hinna eest teha ja see on kõige A ja O. nii palju siis minu poolt, aitäh! härra Pe-, Benjan ja tema koridor. koridorid, jah, jah. tõesti, koridorid ja suur tänu, Brian. ja suur tänu ka, Jörg, sulle oled teinud ära tõsise töö ning äh, oled teinud äh, meiega tõsiselt ka koostööd selle raporti küsimuses. nagu härra Sarvamaa ütles, mul on väga hea meel, et väga paljudes valdkondades, väga paljudes küsimustes on meil võimalik jõuda kompromissile. aga on ka valdkondi, kus ma arvan, me peaksime panema paika mõningad parameetrid, mille kallal meil tuleb veel tööd teha ma arvan näiteks, et me peaksime rääkima ka meie veokite turvalisemaks ja rohelisemaks muutmisest. ma arvan, et me ei peaks siin tegema mingisugust soovide nimekirja erinevatest asjadest, mis, mida võiksime, mille pärast me võiksime teha oma sõidukeid pikemaks ja raskemaks. näiteks puhkuseti või sohva jaoks äh, lisaruumi äh, mm, ruumi lisamine, äh, see ei oleks energiatõhususe ja ohutuse eesmärgi nimel tehtud muudatus. ja piiriülesuse küsimus, ma arvan, et liikmesriigid peavad saama otsustada, kas nad tahavad selliseid veokeid või mitte raskeveokeid ja kui meie soovivad, siis meil peaksid olema äh, Euroopa eeskirjad paigas selleks, et transpordi liikide vaheline vahetus toimuks turvalikult äh, ja, ja meil peaks olema kõikide koridori kohta, kohta oma suunised, kui me selle kasuks otsustame. alternatiivkütuste koha pealt äh, madala süsinikuheitmega tehnoloogia ja alternatiivsed kütused peaksid olema kaks teed, mida me, mille kallal me töötame paralleelselt. me ei taha igasuguseid uusi mõtteid kogemata kõrvale tõrjuda. Nende lapakate pikendamine ja nii edasi millised on komisjoni seisukohad, miks nemad ei ole pannud piiranguid oma ettepanekus, miks nad on selle meile jätnud. ja ma arvan, et pärast nõupidamisi, pärast uuringuid oleme me jõudmas ka siin juba kompromissideni. muudatusettepanekud, kus on kohustuslikuks muudetud pardal olevad kaalumissüsteemid ja Ähm, vastandina äh, liikumises olevatele kaalusüsteemidele. Äh, see ettepanek mulle ei meeldi, sellepärast et investeeringuid on juba tehtud. nii et me ei peaks konkreetset valikut langetama selleks, et ülelastimist vältida. ma arvan, et igal juhul äh, kaalude võtmine sõidukitesse peaks olema soovitav, aga, aga äh, see on kõikide enda huvides, aga see peaks olema soovitav, mitte kohustuslik. siis kontrollide arv, tahaksin teada, kuidas komisjon on jõudnud ühe kaalumise äh, läbini kahe tuhande sõiduki kilomeetri kohta, mis tähendaks seda, et iga kolme päeva tagant tuleks läbi viia kontroll, mis mulle tundub pisut liiane. nii et äh, suur tänu teile ja ma ootan juba pikisilmi võimalust kolleegidega koostööd äh, teha äh, isegi Evaga, kes ei taha, et üldse mingeid kontrolli läbi viidakse. noh, proua Lichtenbergen, nüüd võite siis teie sellest täpsemalt rääkida, palun <laughs> uh,. Uh, as you know, I would not uh, uh, uh... nagu te teate siis tegelikult ma ei taha, et meil kontrolli üldse ei oleks, aga mõningates liikmesriikides eh, tegelikult lihtsalt paraku ei ole kaalukontrolle väga pikkadel marsruutidel ja eh, võib-olla neid kontrollitakse kord aastas. nii et eh, katsugem siis jääda mõistlikeks kontrollide arvu küsimuses liikmesriigid, kus ei ei ole sii-, üleminekuperioodi ja meil ei ole siis põhimõtteliselt äh, piisavalt kont-, meil peavad olema piisavalt kontrolli vähemalt miinimumstandardite tagamiseks. aga mis puudutab kompromissmuudatusettepanekuid, Just because I wanted to answer to him. ma tahtsin lihtsalt vastata talle, sellepärast räägin inglise keeles. ja jätkan nüüd saksa keeles mis puudutab üksikuid muudatusettepanekuid, siis mõningaid reservatsioone on mul küll ja need puudutavad näiteks alternatiivkütuseid, erinevate kategooriate loetelu, elekter ja vesinik, kõik sõltub sellest, kuidas neid to toodetakse, kui elektrienergia on pärit süsiniku baasil, söe baasil töötavatest e jaamadest, elektrijaamadest, äh, siis ma, äh, siis see ei ole kuidagi hea ja see puudutab ka tuumaenergiat muidugi. nii et me peame mõtlema, et kuidas äh, sõnastada seda nii, et oluline oleks energiatarnija, sest et muidu ei oleks see aus. ja teine asi, mis mind huvitaks, meil on need äh, pikendused, mis puudutavad äh, töötajate töökaitset, eh, kuhu on võimalik siis näiteks see kušett paigaldada ja siis need äh, lapakad ja küsimus on, et kas kokku tuleb üks meeter, sest siis jääb see kombineeritud transport välja, siis ei ole enam võimalik laadida. nii et kui need mõlemad kokku tulevad, siis on see problemaatiline. tegemist on tehniliste probleemidega, aga kindlasti saame me detailidega tegeleda äh, variraportööride kohtumisel ja mm, seoses kõigega, mis puudutab piiriülest transporti, pean ma ütlema, et ähm, kui me äh, tekitame mingi geograafilise määratluse, et äh, et ähm, põhjas võib, aga lõunas mitte või et ähm, mägistes piirkondades ei tohi, siis oleks ma selle suhtes kriitiliselt meelistatud, seda on raske siin õiguslikult äh, sisse viia. erineva erinevaid õigusakte kehtestada erinevate liikmesriikide jaoks. aga teisiti oleks lugu siis, kui iga riik võiks ise otsustada, siis oleks tõesti kõik äh, hoopis teisiti aga kui teha selline ettepanek, et äh, põhjas äh, võib ja lõunas mitte, Alpides ei äh, tohi ja mujal tohib, siis sellega oleks mm, tõesti raske hakkama saada. siis oleks tõesti väga põhjalikult vaja see läbi mõelda, sest muidu läheks see pikas perspektiivis väga problemaatiliseks. ja ma näen siin ka suuri ohte, kui me äh, selle võimaluse avame. ma olen seda juba paar korda rõhutanud, aga minu meelest on see endiselt nii, et tegemist on problemaatilise teemaga. kui need riigid, kes on otsustanud, et nad oma territooriumil ei luba ülisuuri veoautosid, kui neile siis hakatakse majanduslikult äh, sellist survet avaldama, et nad peavad äh, miljardeid investeerima teede ehitusse või koridoride ehitamisse ainult selleks, et mõned, äh, mõnedel suurettevõtetel oleks selline konkurentsieelis. ja selle kohta tuleb öelda ka seda, me oleme kõik äh, kuulnud andmeid, mis puudutasid turumoonutusi suurettevõtjate kasuks ja äh, Äh, kulude üleviimist liikmesriikide tasandile ja siis pole vaja imestada, et liikmesriikidel on võlad ja meil ei ole raha millegi jaoks. ja selliste küsimuste puhul oleks ma tõesti väga ettevaatlik, kuna me siin võime teha ukse lahti sellistele lahendustele, mida me tegelikult ei taha et äh, on äh, selliseid äh, majanduslikke surveavaldamisvahendeid liikmesriikide vastu, kes ei ole, kes ei taha oma teid niimoodi välja ehitada, et ka kõige suuremad veokid saaksid nendel sõita, sest et selline surve kindlasti tuleb Sam. samm-sammult tuleb selline surve ja siis on meil suuri probleeme, see tähendaks äh, ebavõrdsust kõigi nende riikide jaoks, äh, kellel on äh, geograafilist, erinevad geograafilised tingimused või kes asuvad Alpides, et neile avaldataks survet, et nad peaksid ka selliseid norme rakendama, nii et mina oleks ettevaatlik, ma tean, et sellega on suuri probleeme, et me peame samal ajal ehitama välja Äh, raudteed ja võimaldama siis neil veel odavamalt vedada, aga samal ajal ise väga palju kulusid äh, kasu-, kandma. härra Van Dalen, palun. suur tänu, esimees. suurepärane hetk, härra esimees me tahame siin ähm, selliseid asju, mis on head meie keskkonna jaoks, head transpordi jaoks ja samal ajal saame edendada ka maanteetransporti. suurepärane. selle ECO kombineeritud sõidukiga seoses on juba mitmeid edunäitajaid täheldatud, ma minu meelest komisjoni ettepanek ei ole eriti radikaalne, üsna tasakaalustatud on see, seda võib küll parandada, aga üldiselt ma leian, et tegemist on tõesti tasakaalustatud ettepanekuga. ja kui raportöör leiab, et on teatavaid raskusi, mida on vaja lahendada veel, siis tore-tore, eks siis teeme seda. aga kui kuulata siin ära proua Lichtenbergeri jutt ja vaadata proua Lichtenbergeri muudatusettepanekuid, siis äh, selle arutelu tulemuseks võib-olla, et et keegi tahab äh, kahe inimese voodit äh, tuua veokisse, ilma et äh, selle sõiduki dimensioone suurendatakse. minu meelest on komisjoni ettepanek üsna hea, nii et ärgem hakakem seda liiga üksikasjadesse ajama me jääme lõpuks nende millimeetrite otsa toppama ja lõpuks äh, me töötame ise oma eesmärkidele vastu, nii et ärgem nüüd sellesse lõksu küll langegem. jäägem komisjoni ettepaneku juurde. mina toetaksin võib-olla seda, et äh, mõningaid üksikasju kohandada, aga üldiselt ei peaks see protsess väga kaua aega võtma. Euroopa konservatiivid, reformistid ja rohelised, nende ühendamine oleks äh, liiga raske ülesanne isegi meie komisjoni jaoks, aga siiski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 minu meelest mitte ühegi teema puhul ei tegeleta sellega nii populistlikult ja äh, ideoloogiliselt nagu mm, selle teema puhul, mida me praegu arutame. jah, rasked veokid võivad äh, teid kahjustada, nendega võivad olla seotud suured äh, investeeringud äh,, liiga rasked veokid on ohuks äh,, aga ka teised süsteemid kuna näiteks amortisaatorid ja muud äh, süsteemid ei ole äh, kohandatud selleks, et äh, veokid on üle laetud. pikemad veokid on mitmel põhjusel mõttekad keskkonna jaoks, tõhususe jaoks, ohutuse jaoks, see käib kõigi teiste transpordiliikide kohta, miks siis mitte tran-, maanteetranspordi kohta, no suurema, väikseid ähm, asju on võimalik teha nii äh, sõidukite esiosas kui tagaosas, äh, on ka muid variante, mis võimaldaksid äh, meie mm, sõidukeid tuleviku jaoks paremini kohaldada, nii et variante on. proua Maisner, palun. aitäh, tahaksin tänada kõigepealt raportööri selle eest, et ta väga rahulikult rääkis sellest teemast, mis, mille puhul on väga palju eriarvamusi eriti mis puudutab mõõtmeid ja kaale ja nii edasi. loomulikult meil on üksmeel selles, et me tahame, et veoautod oleksid ohutumad. viies punkt oli see, kus mingit kompromissi veel näha ei ole, ma arvan, et me peaksime rõõmustama selle üle, kui me saame mingi tõhusama lahenduse ja saame innovatsiooni edendada, loomulikult oleks vaja äh, intermodaalsust ja edendada tõhusust ja seda on kindlasti võimalik saavutada. meile, meil on juba olemas kogemused nende suuremate veokitega, mis ei pea olema raskemad, seal, kus taristu seda lubab, mis puudutab äh, piiri ületamist või piiride avamist, siis äh, minu meelest äh, siseturg on meil ju alati asi, mis, äh, kus äh, meil on alati tegemist piiriülese transpordiga, meil on ju ka üle-euroopalised võrgud, me ei saa loomulikult äh, kõiki asju igal pool teha ja see ei ole ka üldse vajalik. mina toetan seda, et liikmesriigid ise saaksid otsustada, kas neil peab olema selline taristu või mitte, kas nad tahavad selliseid veokeid lubada või mitte. äkki te, äkki see ei ole nüüd hea võrdlus, aga Põhjariikides, Põhja-Saksamaal ja Hollandis äh, on meil ka väga head veeteod, teed. liikmesriikides ei ole igal pool selliseid võimalusi, neid ei hakata sellepärast ka ehitama ja ma rääkisin seda siin nüüd sellepärast, et teha selgeks, et kui mõnes liikmesriigis on selline taristu, mis võimaldab innovaatilisi lahendusi, siis me peaksime ka võimaldama seda, kui liikmesriigid ise neid või lubavad. ja mis puudutavad piiriületust, siis me oleme teinud muudatusettepaneku, mina koos mõne kolleegiga ja logistika valdkond on just nimelt selle taga, et äh, sõlmitakse äh, kahepoolseid lepinguid liikmesriikide vahel, äh, kes mõlemad lubavad selliseid asju, taristuid võimaldavad, et ümberehitusi ei ole vaja ja siis saab neid pikemaid ja suuremaid ja veidi raskemaid veokeid kasutada kui ja me ütlesime, et peavad olema sellised äh, veokijuhti abistavad süsteemid, et on olemas pidurivõimendid ja et äh, sõidukijuhid on saanud vastava väljaõppe, et tuuaks vastavad eel-, loodaks, loodaks vastavad eeldused selle jaoks, äh, kuna soovitakse saavutada seda, et see mm, tra-, liiklus oleks mõistlik ja ohutu ja ainult nendel teedel, kus see on lubatud Mr Fjellner. härra Fjellner, suur tänu. tegemist on minu esimese visiidiga siia transpordikomisjoni, see võttis mul kümme aastat, mul on väga hea meel, et ma siin olen, mul on mõningad muudatusettepanekud. kas su viisat ka kontrolliti sisenedes, küsib härra esimees. härra Fjellner vastab, paistab, et piirid on veel lahti selles ruumis, nii et eh, eks näis, kuidas tulevikus asjad on. tahtsin kuulata ka selleteemalist arutelu, mis meil siin praegu on tundsin eh, tõsist muret, kui ma eh, lugesin teie raportit, härra äh, Leichtfried ja sedakorda te isegi möönsite, et piiriüleste küsimustes oli teil üsnagi kaugele minevad seisukohad. me teame, aga mina, kuidas nende asjadega lood on, aga tegelikult äh, ma tegelen selle teemaga peamiselt sellepärast, et ma olen ka keskkonnakomisjonis ja ma leian, et keskkonnakomisjon, äh, ma, minu kolleegid seal sageli transpordiga seoses äh, seavad endale väga ebarealistlikke eesmärke, vabandust, et ma neid siin alt vean aga mind üllatab see, et siin on tegelikult keskkonnahoidlik ettepanekus, panek ja samal ajal äh, Mm, ei, on kolleege, kes seda, sellist lähenemist ei, ei toeta, rohelised on muidugi alati ükskõik mille vastu, aga, aga mm, aga lõpetuseks tahaksin öelda, et Karafiel, palun jätkake, ütleb esimees. lõpetuseks tahaksin kolleegi paluda, vahe, pidage vähemalt ühest põhimõttest kinni. ma saan aru, et mitte keegi ei taha, et äh, me, meid sunnitakse pikemate uute äh, veokitega leppima, aga palun ärge piirake kõiki neid, kes leiavad, et sellised veokid oleks lahenduseks kas äh, riigisiseselt või transpordikoridorides riikide vahel. me arvame, et me ei peaks kedagi sundima sellele lahendusele, aga me peaks seda ka keelustama. me tahaksime head lahendust majandusele, keskkonnale ja transpordisektorile ja see on üks võimalusi selleks. proua Wortmann-Kool, palun. suur tänu. kolleeg Leitfried rääkis sellest, et, et seda praegust äh, kasutatavat äh, tava ei tohiks muuta ei põhjas ega lõunas. ma tahtsin teile öelda, et, et teie kasutatavaid praktikaid ei peaks muutma ei Austrias, Prantsusmaal ega ka mujalgi. aga meil on teatud häid kogemusi ning me peaksime olema väga ettevaatlikud, et me säilitaksime need ka tulevikuks, sest meil ei ole raudteid igal pool, meil ei ole igal pool veeteid. ja teil on tõesti väga, meil on väga head kogemused Hollandis, meil on ka korralikud teadusuuringud selles valdkonnas. nii et nüüd see, mida proua Meissner ja härra Koch ütlesid, me peaksime siiski kinni pidama lähimuspõhimõttest mida me üritasime siin muudatusettepanekutega teha, oli see, et me üritasime arvestada erinevate kolleegidega kõhklustega selles osas, et kas me peaksime neid äh, nii-öelda äh, öko kombineeritud veokeid äh, lubama teedele meil on kogemusi sellega ja tõesti, me leiame, et tõesti kor-, koridorid nendele veokitele tuleks ette näha. härra Benjon, te tõesti meeldite mulle, aga mulle need Benjoni koridorid küll ei meeldi. sellepärast, et äh, siis te ei arvesta lähimuspõhimõttega ja just sellepärast oleks mul väga hea meel, kui te selles küsimustes tuleksite vastu ja et me koos härra Leifridiga saaksime korraliku kompromissi välja töötada, aitäh! proua Foster. Um, the... suur tänu! saan korrata üle mõningad kommentaarid, mis on siin juba tehtud me peame leidma lahenduse, meie Ühendkuningriigis üldiselt võib öelda, et toetame neid muudatusi, millest siin räägitakse ja, ja meil on vaja ähm, pisut selgust asjadesse. mis puudutab disaini, siin on räägitud kahe inimese vooditest ja suitidest, mida paigaldatakse suurtesse veokitesse Äh, põhimõtteliselt sõidukite disain äh, allub tüübikinnituse protsessile, nii et ähm, võtke seda arvesse niikuinii. Nii. ja üks äh, tähtsamaid küsimusi seoses disainiga, disainiga on tegelikult nähtavus sõidukite jaoks, oluline ei ole mitte kõrgus, pikkuse ja, ja midagi muud. ja tegelikult sõidukite tootjad on teevad tõsist tööd äh, heade kavatsustega, et äh, selliseid asju parandada. ja meile jaoks ongi ju kõige ilus, olulisem tegelikult ohutus äh, ja, ja disain ja tüübi kinnitusprotsess on siin võtmesõnadeks ja meie jaoks on üheks tähtsaks teemaks seitsekümmend üheksa, sada kaheksakümmend ja teised muudatusettepanekud, mille me oleme esitanud, puudutavad seda nimelt konkreetne teema, millest rääkis ka äh, härra Leitfried, sõidukite kõrgus, äh, olemasolevate tavade muutmine meie arvates ei ole mõistlik ja äh, ma arvan, et me peaksime oma tegevust jätkama. selles muudatusettepanekus aga on ka olemas lobitegijaid, surveavaldajad, kes ei saa muudatusettepanekutest aru, aga selle muu-, ettepaneku eesmärk on, et kui me muudatusettepanekus teeksime, et me kaalume pikemaid sõidukeid, aga me ei muuda kohustuslikuks midagi, eh, seda, mida liikmesriigid peaksid tegema, me räägime praegu sellest, eh, mida me hakkaksime tegema siis, kui tulevad pikemad sõidukid Skandinaavias. kui me vaatame Skandinaaviat, siis ei ole tegelikult selliseid suuri eh, ühiseid võrgustikke veokite ja, ja raudteede vahel ja, ja suurte sõidukite raudteele toomine ei oleks nende jaoks mõistlik. me lihtsalt vaatame, kuidas asju oleks kõige sobivam teha Äh, meile, mis on, sobib Ühendkuningriigile, kuuekümnetonnised veokid ähm, võib-olla on liiga rasked, liiga suured, aga me ei tahaks teistes riikides peatada selliste veokite kasutamist ja ma loodan, et see pisut selgitab asju neile, kes asju ka nii kursis ei ole. mis puudutab tüübikinnitust, tüübikinnitusega tegele-, tüübikinnituse vallas tegeletakse ka töö, teede ohutusega ja siis äh, teistes liikmesriikides autos, autoriseeritud äh, seadmed, äh, mis võivad äh, teeohutust ohtu seada, see on samuti asjakohane tõstatatud küsimus, siis samuti jõustamise lõivud ja sanktsioonid, trahvid, ma arvan, et see on liiga ettekirjutav liikmesriikide jaoks ning ka liiga kallis liikmesriikide ja sektori jaoks ja ma tahaksin tänada raportööri, loodame, et jõuame äh, ühisele kokkuleppele ning äh, raskemad sõidukid, hübriidsõidukid, äh, need äh, on disainiga seotud küsimused, aga meie siin keskendume peamiselt kaalule ja ma arvan, et me tegelikult kõik tahame liikuda üksteise kõik ühes, äh, ühtede suurte eesmärkide poole, austades teiste liikmesriike, me ei tahaks mitte midagi liikmesriikidele siinkohal peale suruda, kui äh, liikmesriigid ei suuda selliste lahendustega leppida, me peaksime leidma kõigile sobeva lahenduse ning äh, peaksime kandma hoolt selle eest, et, et meie vedajad ei kannataks liigseks ning liigselt ning tooksid meile kohale kaubad, mida meie tahame. härra Hertog, palun suur tänu, härra esimees. ka minu poolt kõigepealt suur aitäh raportöörile tehtud töö eest, kujutan ette, et see on väga raske üleüldse on siin väga raske külma närvi säilitada, sest ka mina pidin viimase paari minuti jooksul päris mitu korda korralikult neelatama kallid kolleegid, siin on tüüpiline näide selle kohta, kuidas on võimalik lobistide abil poliitikat teha. ja just see ettepanek, kõik need äh, äh gigalainerid, millest siin räägitakse, et see aitab kõigest äh, laadijaid. ainult laadijad võidavad sellisest äh, seadusandlusest äh, Eh, ka logistikafirmad on nüüd eh, üles ärganud, tavalised eh, raskeveokite ettevõtted, kui neil on seal neli-viis veoautot, nad saavad aru, et neil ei ole sellest mitte mingit kasu, otse vastupidi. see surve hindadele suureneb veelgi, kulu sur-, surve kuludele äh, Äh, suureneb veelgi. tahaksin veel ühte asja öelda. minu arvates me oleme valinud vale kursi, kui me hakkame siin piiriülest äh, transporti lubama. ärgem siin tõesti äh, liikugem ümber palava pudru, vaid rääkigem asjadest nii, nagu nad on. siin tehakse seda nii-öelda killustamise poliitikat, öeldakse, et hakkame väikeste kassadega pihta, aga me oleme Saksamaal seda juba piisavalt näinud. ja mina lähen nüüd nii kaugele, ütlen, et Euroopa Liit peaks ennast nüüd tagajalgadele ajama ja nende eh, väikeste eh, katsetega tegelema. Need väikesed katsed on mõeldud selleks, et saada andmeid eh, nende transpordivedude kohta, aga neid on täiesti väärkasutatud, sellepärast et nende väikeste katsete puhul ei ole ei geograafilist ega ka ajalist piirangut. ja see katse, nagu nimi ka juba ütleb, on katse ja see ei ole mitte mingi nende suurte gigalainerite legaliseerimise algus. lubage mul veel ühte asja öelda mida ma kohe alguses ütlesin juba, et tegemist on tüüpilise näitega selle kohta, kuidas lobistid meie poliitikaid kujundavad või kuidas me aitame lobistidel oma huvisid esindada. proua Lichtenberger juba ütles päris palju minu arvates ära me räägime siin ainult nendest äh, ökolaineritest ja kõikidest nendest positiivsetest äh, tahkudest, aga me ei ole kordagi maininud seda ja ütlen seda iga kord, kui vaja, sest ma usun sellesse ja uuringud näitavad ka seda, et selliste suurte raskeveokite, pikkade raskeveokide sisseviimine toob endaga kaasa selle, et äh, meil on veelgi vähem transporti raudteel ja veelgi rohkem autosid maanteedel kõikide nende tagajärgedega, mida proua Lichtenberg Merkel siin väga selgelt välja tõi. lobistid kohe kindlasti eh, ka tulevikus saavad väga hästi hakkama, aga kulud siit kannavad siiski kodanikud ja need kolleegid, kes ütlevad, et see on keskkonnasõbralik ja mõistlik, öelge nüüd ka palun, kes kannavad tekkivad kulud, kui kõik eh, laadijad mingil hetkel ütlevad, et jah, mina tahan ka, mina tahan ka neid äh, eeliseid, siis see toob endaga kaasa selle, et meil on veelgi rohkem äh, transporti maanteedel ja maksumaksjad maksavad selle kinni. ütlen teile väga selgelt, et mina olen piiriülese transpordi vastu. liikmesriigid võivad teha, mis nad tahavad, aga tõesti ka katseid tuleb teha ainult ühe riigi piirides. härra Higins, suur tänu, härra esimees ettepanek on sõna otseses mõttes naeruväärne, äh, kui nüüd äh, viisakaks jääda. tegemist on roheliste lobitöö tulemusena, tahetakse siin vastandada maanteetransporti raudteetranspordile, äh, me teame, et nemad on raudteetranspordi toetajad, kuid nende maailmapilt ei ole realistlik. minu enda koduriigis me näeme, millised ettepanekud rohelised teevad. sõna otseses mõttes naeruväärsed ja rohelised Äh, tahkograafide küsimus. Äh, nemad soovisid saada põhimõtteliselt tahograafiaga äh, sõidumeerikuid ka fiestadesse. uskumatu, eks ole. ma arvan, et sellistes tingimustes ei ole võimalik mõistlike kompromissideni jõuda. ja nagu härra Sarvamaa ütles, tegelikult äh, see on ju lausa lihtsalt naeruväärne. Iirimaa äh, on äh, saareriik ja meie instrumente, meie transport on ehitatud üles oma transpordisüsteem, Ühendkuningriigis on oma transpordisüsteem, aga miks peaks nüüd siis viimasel hetkel transpordikomisjon siis hakkama ütlema, et teie saare rahvad ei saa transportida asju niiviisi, sellepärast et tegelikult meil ei ole piire see on täiesti vastuolus äh, Euroopa Liidu nelja vabadusega, kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumisega. ja ma olen täiesti veendunud, et see ei äh, oleks ka meie aluslepingutega kooskõlas, piirates kaubavahetust selle üle piiri, äh, oleks äh, ajaloo pimedate peatükkide tagasitoomine ning ma toetaksin proua Fortman Kooli ja proua Meissneri argumente sellega teemaga seoses mis puudutab äh, gigalainereid ja need nii-öelda monstrum äh, veokeid, äh, siis Rootsis, Soomes, Balti riikides on vaja selliseid veokeid, et nende kaupasid transportida. aga meie ei peaks hakkama siin vastandama raudteed ja maanteetransporti ja siin paistab, et nii seda tehakse raudteetransport saab ähm, teetranspordiga koostööd teha selleks, et kaupasid meie turgudele tuua, olen teinud terve rea muudatusettepanekuid ja olen teinud koostööd härra Sarvanmaa ja teiste liik-, äh, parlamendiliikmetega ning tahaksin tänada proua Jacqueline Fosterit tema toetuse eest, muudatusettepanekud sada kaheksakümmend üks ja kuuskümmend kolm ja teised. Äh, lõppkokkuvõttes meie öö, äh, ei tohiks siin rikkuda lähimuspõhimõtet, mis nendes küsimustes on eluliselt oluline. proua Tikkau, palun. suur tänu, härra esimees. kuna härra Higins tuletas meelde siin meie sõidumeerikute arutelus, siis mis puudutab kaalusensoreid siis praegune praegu oleme me pidanud tunnistama, et vastu võetud lahendused, lahendus ei olnud piisavalt küps veel ja digitaalsete tahomeetrite puhul ei olnud võimalus seda, neid sensoreid sisse panna ja neid andureid sisse võtta ja leidsime, et selles määruses oleks võimalik seda teha, kuivõrd me räägime siin just nimelt maksimaalmõõtmetest ja täismassist. seetõttu oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid, millega me oleme toonud sisse eh, nende nõndanimetatud arukate sõidumeerikute eh, kasutamise selleks, et massi mõõta ning kontrollida ja ma arvan, et tehnilisest seisukohast on see teostatav, hoolimata sellest, et äh, tõsi, see lahendus ei ole veel päris küps, aga tehniliselt on see täiesti teostatav. ja ma arvan, et äh, massi automaatne salvestamine äh, võimaldaks ohutust teedel parandada. paluksin kolleegidel para-, toetada seda muudatusettepanekut, mis aitab meie ohutuse tagamisele kaasa, härra Kraamer, palun. kõigepealt, kui komisjon uus, uue seadusandluse välja annab, siis on tähtis, et läbi viidaks ka keskkonnamõjude hindamine. Neid katseid ei ole hinnatud, nad on kaks, kolm, neli aastat toimunud ja siiamaani pole meil mitte ühtegi uuringut ja see oleks pidanud üldse olema eelduseks, enne kui hakatakse see uue seadusandliku al-, ettepanekuga välja tuua. Fraunhoferi instituut on öelnud et, et kolmkümmend viis protsenti Äh, tavaveokistest läheks raudteelt äh, maanteele viisteist protsenti kombineeritud. meil on teatud kliimaeesmärgid paika pandud aastat kaks tuhat kakskümmend ja ka meie äh, transpordi valges raamatus on eesmärgid käigas. Need, kes on selle vastu, neile võin ma öelda, et mitte ainult rohelised, vaid hoopis teie olete need, et me ei saavuta neid eesmärke, mida Euroopa Liit on endale pannud. see on see arutelu, millest me siin räägime, teid absoluutselt see ei huvita, teid ei huvita kõik need muud mõjud ja see kõik oleks pidanud olema kirjas mõjude hinnangus koos, mis oleks olnud eelduseks konkurents Euroopa Liidus ei tähenda seda, et iga riik teeb, mis talle pähe torkab. siis ei ole meil Euroopa Liitu üldse mitte vaja. erandiks on Soome ja Rootsi, sellepärast et neil olid need suured ja pikad raskeveokid, aga see ei tähenda, et et äh, teised peaksid selle sisse viima. ma olen sellega nõus, sest see on neil juba ammu olemas, kõik muu on olnud ka juba keelatud ja veel paar aastat tagasi härra Kallas ka täpselt niimoodi mulle ütles, kui ma talt seda küsisin ja siis äkki kaks aastat hiljem ütles ta, et äh, miks peaks mind huvitama see, mida ma eelmine aasta rääkisin. meil on olnud siin piisavalt üritusi selle kohta, näiteks Daimler äh, Daimleri aktsiaselts, mis ise ehitab neid veoautosid, ütleb, et nad on vastu, sellepärast et kui kui need veoautod on veelgi pikemad, siis kogu see logistiline ahel muutub veelgi pikemaks ja raskemaks. ja see eelis, mida üks raskeveok siis toob, ei äh, ei eh, kanna seda välja ja siis veel ka need tühjad sõidud ja näiteks Leverkusenis üle Reini jõe tuleb üks sild kinni panna sellepärast, et eh, sinna ei või isegi tavalisi raskeveokeid peale lasta. eelmisel nädalal ka üks eh, sild Berliinis pandi kinni bussitööks sellepärast, et nad on liiga rasked ja äh, see probleem on meil igal pool Euroopas, sellepärast et me oleme kogu aeg uutesse taristuprojektidesse investeerinud, aga äh, vanad sillad kõik mädanevad, nii et tõesti, kui soovite siin äh, kõik linna, äh, kõik sillad ära põletada, siis laskegi need veokid teedele ja muide, meil on tõesti kolmkümmend miljardit vaja Saksamaal selleks, et sildu saneerida ja ma ei räägigi üldse teedest siin. nii et kurssi tuleb muuta kolm aastat tagasi Saksamaa raskeveokide lobistid olid nende gigalainerite vastu. üks põhjus oli ja seda ütles Karl-Heinz Schmidt meil ka Saksamaa parlamendis. nimelt sellepärast, et meil on kakskümmend tuhat puhkekohta kiirteede ääres puudu veokijuhtidele ja kui nüüd üks gigalaine läheb sinna kaks kohta ära võtab, siis läheb probleem veelgi raskemaks. ja kui te soovite probleeme veelgi raskemaks muuta, siis tõesti pooldage gigalainereid. me peame minema täiesti teistsuguses suunas, meil on vaja tõhusamaid, ökoloogilisemaid lahendusi. me teame, mis juhtub ja sellepärast tuleb see areng peatada. ja kui me nüüd praegusel hetkel kohe kõik selle teeme piiriüleseks ja ma käisin ka Põhja-Reini Vestfaalimaa parlamendis kuulamisel ja seal on tõesti hirm väga suur, et kui selle kõigega alustatakse, siis tuleb ka surve, et kõik peaksid neid kasutama, et äh, veelgi suurendatakse ka massi kuuekümnelt kaheksakümnele tonnile ja siis ei saa enam riigid selle vastu olla ja see on just see selline killustatud taktika, mida kasutatakse. ja kui ka belglased ja hollandlased teaksid täpselt, et Põhja-Reini Vestfaalimaa Westfalimaa jääb oma ei juurde, siis nad ei võitleks nende gigalainerite poolt, sest neil ei oleks mitte mingit kasu sellest. Nemad lõikavad kasu sellest äh, ainult siis, kui Antwerpeni ja Rotterdami sadamatest on võimalik ka Saksamaale sõita nende gigalaineritega. aga kõik need puudused, mida ma välja tõin, need ei huvita teid ja lõppude lõpuks on vaja veel ka taristut äh, välja ehitada, see tähendab seda, et on vaja erastada. Ähm, need, kõik need kasumid lähevad ainult teatud ettevõtete taskusse ja kulud kannab äh, maksumaksja. see on täiesti hullumeelne olukord ja te võite öelda, et rohelised on kõikide vastu. jah, te ütlete, et iirlased, teie olete abordi vastu ja sellepärast olete teie ka kõige vastu ja meie võime teile täpselt selgitada, millal me midagi pooldame ja millal me millegi vastu oleme. meie oleme alati ka tuumaenergia vastu võidelnud, rootslased valitsused on ka sellest aru saanud, aga meie oleme alati võidelnud alternatiivsete kütuste eest. vabandust, härra esimees, meie toetasime alati alternatiivseid energiaallikaid, see oli õige lähenemine ja sellepärast on meil vaja seda mõjude hinnangut, see tuleb kohe alguses läbi viia, alles seda, alles pärast seda on võimalik seadusandlusega edasi minna. loodame, et kõik läheb veel hästi, aitäh! suur tänu, härra Kraamer! jah vabandust, härra esimees, te meeldite mulle, ütleb härra Kraamer aga minu poolt ka lühidalt. Ühendkuningriik ja Iirimaa äh, kõrguse küsimus, seda saab lahendada see, et äh, Iirimaa ja Ühendkuningriik on aastaid juba äh, õigust rikkunud, ei ole mingisugune uudis. nii et põhimõtteliselt ma arvan, et me võime siin süüdistada udu, kui need uudised meile jõudsid, siis oli parasjagu udu. aga teedeohutus on oluline teedeohutusel, eh, selle asemel, et keskenduda teedeohutusele, räägime me siin äriasjadest eh, ja, ja teedeohutus jääb ärieesmärkide varju sageli just nimelt sellel põhjusel on, olen mina isiklikult pikkade, eh, pikemate sõidukite vastu, meil ei saa olla pikemad sõidukid, mis on ähm, sama suured kui äh, veok, sama rasked kui, äh, kui veokid, mis meil juba on, või kergemad kui veokid, mis meil juba on. kui me pikkust juurde lisame, siis äh, veok muutub raskemaks, see on selge. niisiis, kui me räägime pikematest veokitest, siis peame rääkima ka raskematest veokitest. olen nõus härra Ertugiga, mis puudutab ähm, majanduseeliseid äh, vedajatele, siis jah, loomulikult äh, neil on oma eelised ja sellepärast nad äh, hüppavadki suurest rõõmust ja pingutavad selle nimel, et seda sisse viia. aga mis puudutab taristu väljaehitamist, mis võimaldaks äh, nendel pikkadel sõidukitel sõita, siis äh, selle eest peab tasuma jällegi maksumaksja. ja ma ei tahaks siin väga põhjalikult rääkida äh, sellest, et äh, vedajafirmad ei maksa ise oma taristu hinda täiel määral. kui mina üheksakümne kaheksandal aastal siia parlamenti tulin, siis see oli esimene arutelu üldse transpordikomisjonis ja paistab, et see arutelu ei ole, selle aruteluga ei ole mitte kuskile jõudnud kõigi nende, jõudnud nende aastate jooksul. mina tahaksin seda, et kõik need veokijuhid ei äh, rikuks ära raudteesildu, kas äh, on nende raudteede sildade juures midagi, mis on nagu punaseks rätikuks veokijuhtidele ja nad peavad kohe need lammutama. Äh, või nad ei tea, kui rasked, pikad ja, ja laiad nende sõidukid on. igal juhul on äh, see tõsine probleem, et veokid äh, lihtsalt hävitavad raudteesillad, võib-olla on see probleem küll Ühendkuningriigi omapäraks, aga, aga mine tea, siiski probleem on olemas. ja siis härra Leitfried, ma olin väga pettunud härra Leitfriedi raportisse, ma leidsin, et see raport oli liiga mõõdukas, liiga tagasihoidlik iseäranis selles küsimuses siin, aga kompromissi vaimus olin ma valmis härra Leitfriedi seisukohtadega kaasa minema ja sellised on siis minu seisukohad äh, ja minul on minu Ühendkuningriigi äh, äh, huvid kaitsta ja mina olen pikemate raskemate veokite vastu. Thank you very much, uh, Mr Chairman and thanks uh, very much the härra Kulumutsus komisjonist, suur tänu kõikide nende kuueteistkümne, seitsmeteistkümne sõnavõtu eest, mida me siin täna kuulsime. ma arvan, et sõnavõttude üldine vaimsus oli uuesti sõnastamise ja ülevaatamise suhtes positiivne, kuid me tahame kõik puhtamaid ja rohelisemaid marsruute. muudatusettepanekuid on sama palju kui aastas päevi, nii et väga huvitav oleks vaadata, kuidas neid asju siis saab kõike siia sisse võtta ja, ja lõimida. nüüd paari sõnaga ka nende muudatusettepanekute kohta Nende eesmärgiks on meie ettepaneku kvaliteeti parandada, selliseid ettepanekuid me tervitame ter,, selliseid ettepanekuid me tervitame nagu näiteks alternative propulsion süsteemide puhul lisakaalu lubamine, siis meil on oma ettepanek, mis lähtuvalt mõjuhinnangule, mille me avaldasime viieteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, alandaks heitmeid ja kütuse Äh, tarbimist kümne protsendi võrra, ilma et äh, laadimismahutavust äh, suurendada kümne 10 piisab ainult sellest, kui muudetakse esiosa kuju ning lisatakse tiivad tahaosasse. samal ajal paraneb ohutus, millest saab kasu kogu ühiskond, sellepärast et nähtavus sõidukijuhi jaoks paraneb. komisjon tervitaks ka selliseid muudatusettepanekuid, mis selle ülevaatamise eesmärgid küsimärgi alla seab. see üks selline muudatusettepanek toob siia viiekümne sentimeetrise äh, piirangu treileritele, kõik uuringud, kõik mõjuhinnangud näitavad, et et me peaksime olema viiskümmend kuni kakssada sentimeetrit vahemikus. sellepärast on meil tehnilised spetsifikatsioonid paigas ja meil on äh, delegeeritud aktide soov, soov, äh, et me saaksime täpse form-, vajaliku formaadi välja arvutada, siis äh, ajakava muudatusettepanekutes uute nõuete elluviimiseks sõidukitele üsna kahetsusväärne lugu on sellega Euroopa autotöötjad on investeerinud sellest, nendesse muutustesse juba ette, mõned teised on otsustanud oodata ja pärast vaadata, mis juhtub. ja ma arvan, et ma arvan, et me peaksime äh, selliseid muudatusettepanekuid ikka väga põhjalikult kaaluma, enne kui midagi äh, vastu võtame siis äh, me tahaksime tõhust, tõhusamaid, keskkonnasõbralikumaid sõidukeid selle ettepanekuga ja kahjuks Äh, aga on äh, kõlama jäänud sõnad raskemad ja pikemad võidukid, me tahaksime väiksem, vähem heitmeid, suuremat tõhusust, äh, suuremat ohutust, keskkonnasõbralikkust ja vaadake siis aprillikuus avaldatud mõjuhinnangut, jällegi huvitaksin sellele. ja ma arvan, et komisjon ei toeta iseenesest pikemaid sõidukeid, me ei ole ka selle vastu, me oleme lihtsalt tõdenud, et selles direktiivis ei ole midagi, mis takistaks neil kahe kõrvuti äh, paikneva riigi vahel liikumast, kui need mõlemad riigid lubavad selliseid sõidukeid, siin me lähtume lähimuspõhimõttest ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi äh, äh, õigustalitus äh, samuti on seda kinnitanud. ja ma arvan, et see arutelu toob mulle meelde kolmekümne aasta tagust arutelu siinsamas parlamendis siin on mitmeid valesti arusaamu ja, ja tunded varjutavad objektiivse reaalsuse ning ma arvan, et oleks äh, hea et äh, äh, tähtis on see, et liikmesriigid saavad otsustada selle üle, kas lubada või mitte, lähtuvalt oma tingimustest selliseid sõidukeid, mitte ükski liikmesriik ei pea vastu oma tahtmist leppima mingisuguste pikemate veokitega. pidage seda meeles mis puudutab äh, pikemate sõidukite ohutusalaseid äh, mõjusid, äh, siis samad huvigrupid sageli viitavad ka sellele, et, et need aristud tuleb kohandada ja see on kallis, aga seda tuleks ka kõigepealt põhjalikumalt analüüsida. mis puudutab ohutust, siis meie kogemused reaalsest maailmades, maailmast liikmesriikides näitavad järgmist pikemate veokite kasutamine ei too kaasa suuremat ohuõnnetuste ohtu kui tavalised veokid, neid kasutatakse tavaliselt äh, jaotuskeskuste vahel äh, hulgi äh, ladude vahel ja, või, või siis on võib-olla põhjuseks see, et veokeide juhte on paremini koolitatud. vaadake Taani ja, ja Hollandi uuringuid selles valdkonnas ja siis hoopis teistsugune on olukord linnapiirkondades, Prantsusmaal Metsis on kahekümne nelja meetrilised bussid, mis ei tekita rohkem äh, õnnetusi ja seda linnapiirkondades, aga samas nendest pikkadest veokitest me räägime äh, koridoride puhul, mis on linnadevahelised. ja teiselt poolt, koridorid äh, kõrvuti paiknevate liikmesriikide puhul on üks asi, mida peaksime analüüsima ja raportöör on seda teemat ka puudutanud. liikmesriikide õigusi selles kontekstis äh, tuleb alal hoidma äh, raamistiku täpsustamisel. pikad sõidukid ei, äh, selle tulemusena siis ei saa sõita igal pool, vaid saavad sõita konkreetselt selleks ette nähtud teedel ja juhul, kui juhtidel on vastav koolitus. see oleks võib-olla suurepärane kompromiss erinevate äärmuste vahel suur tänu Euroopa Parlamendile selle äärmiselt huvitava debati eest ja ma arvan, et meie kõiki huvides on, et meil oleks puhtam, ohutum ja tõhusam veokitransport ning rohelisem, ohutum, tõhusam Äh, peaks olema ka meie eesmärgipüstitus, nii et kallid sõbrad, ma tean, et te naerate siin, kuid äh, ma olen valmis äh, teile näitama, et meil on võimalusi veokiteks, mis on rohelised, paremad meie teede jaoks ja samas ka tõhusamad. suur tänu ja ma tahaksin lihtsalt äh, ühelt poolt öelda, et ma tean, et äh, Euroopa konservatiivide reformistide käed plaksutasid siin komisjonile, loodetavasti plaksutavad nad tulevikus ka teistel teemadel no.. soovite jätkata, komisjoni esindaja? jah äh,, härra Benjon tahtis täpsustada siin seda, kas see komisjon äh, on ka erinevate lapakate, erinevate katete äh, piiranguid äh, pikkust ja, ja ulatust piiranud. meie äh, seda ei täpsusta, me täpsustame ainult manööverdamisvõime, võime vajadusi ja neid nõndanimetatud soorituskriteeriume. Äh, see on tõhusam, sellepärast et me ei tea, kuhu tehnoloogia areneb ja, ja siin me nii täpseid spetsifikatsioone ja eripärasid paika ei paneks äh, kontrollib iga kahe tuhande kilomeetri tagant, miks Äh, ülekaalu äh, esineb väga palju meie teedel ja praegused kontrollid ei toimi piisavalt hästi. see on me probleemiks meie taristule, see on probleemiks meie ohutusele meie teedele ja me tahaksime, et äh, teedel ohutus oleks parem, et tahaksime kaitsta liikmesriikide teid ja me tahaksime, et meie kontrollisüsteem oleks ühtlustatum. see kahe tuhande kilomeetri tagune kontroll ei tähenda seda, et sõidukeid peatatakse iga kahe tuhande kilomeetri taga, aga me tahaksime sellist sellist süsteemi, äh, integreeritud süsteemi, mis äh, tagab sisepärase, äh, sihipärase kontrolli ilma sõidukite peatamata ja kui sellise kontrolli käigus selgub, et midagi on valesti, siis sõiduk peatatakse, nii et need olid siis veel lisakommentaarid, nii et selle peale läks pisut kauem aega kui tavaliselt. härra Leitfried, palun, nüüd on sõna teil. aitäh austatud liikmed, palun ärge süüdistage siin üksteist eh, hoolimata selleks, et kiusatus on suur, ärge süüdistage kiusatusest hoolimata inimesi erinevates eh, maailma hädades ja nüüd anname sõna härra Lightfriedile. ma tean, et te peate iseennast kaitsma, aga siiski eh, süüdistuste kisamine vasakule-paremale ja ei too kellelegi meist kasu. ja proua Lichtenberger, ma ei hakkaks sinna äh, kellelegi näpuga näitama, te kuulsite, millele on minu äh, isiklik seisukoht, aga nüüd saab sõna härra Leitfried aitäh, härra esimees, kolmas katse võib-olla siis õnnestub ka, et ma saan hakata rääkima, tahan äh, tänada proua Maisnerit, kes äh, äh, märkis, et ma olin väga rahulik, mina loomulikult üritan seda alati olla, eriti peaks seda olema raportöörina. aga nüüd ma siiski enam ei ole nii rahulik eriti kui ma kuulasin nüüd äh, Euroopa Komisjoni, kui Euroopa Komisjon räägib äh, meile sellest, kuidas äh, elu tegelikult käib, siis ta peaks küsima esmalt Euroopa kodanike käest, mida nemad arvavad sellest, et Euroopa Komisjon teab, kuidas elu käib. kodanikud kindlasti ei ole nendega nõus ja me ei peaks siin üritama üksteisele selgeks teha, et meil on õigus ja oleks nüüd küll mõnda asja mainida, kui härra Kallas soovib sellist seadust, kus äh, väheneb heitkogus, kus on tegemist parema keskkonnakaitse tasemega ja, ja ohutuma liiklusega, siis loomulikult peaks ta tegema sellise äh, seaduse, kus äh, see on esiplaanil ja mitte mingid muud asjad ja kui ta seda ei taha, siis jätku tegemata, ärgu järgigu lobi soovitusi, tegemist on tõesti häbematusega aga nüüd olen ma jälle rahulik. ja tahaks kommenteerida seda, mida kolleegid ütlesid. härra Van Dalen jahmatas mind täielikult, kui ta ütles, et need ekolainerid, et nendega saab väga palju asju äh, ära teha Äh, rohkem äh, vastavaid muudatusettepanekuid ei olnud, millega tuleks tegeleda. mis puudutab proua Lichtenbergerit, siis äh, mis puudutab ähm, nüüd neid elektrimootoreid, siis ma tahaksin veidi rääkida sellest, et tegemist ei ole sellega, et need sõidukid saaksid elektrit kuskilt mujalt, vaid nad toodavad seda elektrit sõidu ajal ise Äh, ja kui äh, tegemist on äh, elektri kasutamisega, siis me peaksime sellest rääkima ka raudtee puhul ja sellest, kui ähm, keskkonnasõbralik see on, aga see on tõesti väga lai valdkond ja jätame selle praegu. põhimõtteliselt arvan ma, et me jõuame sellise lahenduseni, mis vastab komisjoni huvidele, et me saame sellise õiguse akti mis tegeleb heitkogustega, ohutusega ja keskkonnasõbralikkusega. kõik muu minu meelest on halvasti ette valmistatud ja kui komisjon nüüd järsku arvab, et äh, mõjuhinnang on siiski olemas, Euroopa Parlament on aga nagu otsustanud äh, eksperte palgata, kuna komisjon ei ole koostanud mõjuhinnangut ja see tuleb siin ära mainida, siis te, võib-olla ta lihtsalt ei jaga meie arvamust. ja nüüd äh, mõistlikud asjad. Äh, paluksin, et härra Higins ka lõpetuseks mõne asja üle järgi mõtleks ja härra esimees juba rääkis sellest. see ei olnud nüüd Euroopa Komisjoni ettepanek mis, millega taheti iirlastele ja Ühendkuningriigi kodanikele midagi keelata, ega ka raportöör ei tahtnud teile midagi keelata, vaid ma tahaks küsida, et äkki on aastaid illegaalselt tegutsetud ja sellepärast komisjon selle teemaga tõstatas. jätkame selle teema kõrvale ja vaatame, et me tulevikus saaksime, tuleviku jaoks saaksime mingi mõistliku lahenduse, kus need, kes aastaid sellise asjaga on tegelenud, saaksid seda jätkata. aitäh, härra Leichtfried hääletus toimub üheteistkümnendal veebruaril, see kindlasti kujuneb huvitavaks ja hääletus täiskogul peaks toimuma aprillis, kuid me muidugi ei tea, kas see tõesti meil ka õnnestub, sest äh, iga komisjon tahab, et tema raportit hääletatakse aprillikuus, aga üksteist veebruar on meil hääletus. suur tänu selle vägagi äh, emotsionaalse arutelu eest tahaksin teile meenutada, et järgmine koosolek toimub neljapäeval, vabandust, aga neljapäeval, kolmekümnendal jaanuaril kell üheksa hommikul alustame ning esimees tänab äh, tõlke ning tõlgid tänavad oma kuulajaid. ilusat õhtut!